Buenos días. Good morning. Buenos días. Hoy es un día un poquito complicado, los jueves siempre eh... tere hommikust, neljapäevad on alati keerulised päevad eh, rahvasaadikute jaoks, aga igal juhul tere hommikust kõigile, kes täna siin on ja alustame. me oleme veidi äh, hiljaks jäänud. aga nüüd alustame ja see põllumajanduskomisjoni koosolek sel-, seitsmendal märtsil on selline, et kahjuks ma pean äh, vabandame meie esimehe eest, härra Sikerski eest, kes ei saa täna Brüsselis olla ja pal-, ta palus, et ma asendaks teda täna siin. meil on kaks olulist äh, ettekannet. ma äh, lähtun sellest, et me saame päevakorra kinnitada, kui vastuväiteid ei ole. teadaandeid esimehel ka ei ole ja siis saame kohe jõuda päevakorrapunkti kolm juurde. see on üks ettekannetest, mis meil täna hommikul päevakavas on. ja see on kindlasti meie jaoks väga oluline. minu kõrval on äh, Euroopa Piimanõukogu esindaja ja ta tutvustab meile seda, milline on nende ähm, oluline turuvastutust puudutav programm, mis ähm, on ähm, töötatud välja koos Saksamaa Piimatöösturite Liiduga. ja tegemist on programmiga, mis peaks äh, vältima segadusi piimaturul, et viimastel aastatel on olnud väga palju äh, tasakaalustamatust pärast seda, kui piimakvoodid kaotati ja äh, nüüd tahaks me tulevikuks olla paremini valmis ja sellepärast on see teema meie jaoks väga oluline. ette on nähtud äh, turuindeks, mis tagaks stabiilsuse ja turu järelevalve, mis võimaldab ära tunda saabuvad kriisid me oleme alati midagi sellist soovinud, et me jälgiks olukorda äh, selleks, et äh, reageerida ja mm, õigel ajal ära tunda saabuvaid kriise, aga nüüd annan sõna meie külalistele. kõigepealt härra Edwin Šeps, kes, kes äh, on Euroopa piimanõukogu esimees, EMB esimees ja teda, temaga on siin koos Johannes Falla, Boris Kondon ja Kerten Paulson. kas äh, tema on ka, ka siin? istub teie taga, ütleb sekretär. ja nüüd annan härra Šefkesile sõna. selleks, et ta tutvustaks meile seda huvitavat programmi. <clears throat> jaa, äh, guten morgen. tere hommikust mul on väga hea meel ähm, selle eest ja ma tahan teid tänada, et äh, saime äh, kutse ja saame täna hommikul siin üles äh, astuda, et me oleme siin neljakesi Euroopa mm, Piimandusnõukogu juhatusest ning kõik, kogu juhatus on oma riikides ka aktiivsed piimatootjad. ja alustuseks pean ütlema, et ma olen veidi kohkunud, nähes äh, saadikute arvu, kes siin on esindatud. tundub, et piimasektor ei ole inimeste jaoks piisavalt huvitav. ja kui see peaks peegeldama Euroopa Liidu praegust olukorda ja Euroopa Parlamendi saadikute pühendumust siis ma pean küll ütlema, et peame endalt küsima, et kuidas see Euroopa tulevikus üldse toimida saab. see oli minu märkus põllumehena. ma olen äh, nendes küsimustes veidi otsekohesem, aga ma arvan, et kodaniku ja põllumehena äh, on see lubatud ja selliseid asju peaks tohtima ka välja öelda. ja nüüd teemast, et mis asi on Euroopa Piimanõukogu Euroopa Piimanõukogu ühendab äh, kahtekümmet üht äh, piimatootjate äh, liitu, kuusteist riiki on esindatud meie organisatsioonis, meil on Belgiast, Horvaatiast Ta, Taanist, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Iirimaalt, Itaaliast, Lätist, Leedust, Luksemburgist, Hollandist, Norrast, Portugalist, Hispaaniast, Rootsist ja Šveitsist liikmeid, me oleme väga motiveeritud organisatsioon ja mis on meie eesmärk ja milline on meie filosoofia. ma arvan, et kõige olulisem on ja siin peab igaüks endalt küsima, et milline on tema enda seisukoht. meie jaoks on kõige olulisem ülesanne, et äh, me tahame tagada piimatootjatele piima hinna, mis tagaks äh, kulude katmise, et äh, meie kulud peavad olema kaetud ja äh, põllumeestel peab olema tagatud ka õiglane sissetulek, sest äh, minu arvates on piim üks väärtuslikumaid tooteid, mis on üldse olemas. ja kindel on see, et siin maailmas ei oleks ühtegi inimest, kui ei oleks piima, see algab äh, juba imikust ja vasikast ja paljude äh, loomade puhul on nii, et imikutele, väikeste e, e, poegadele ei anta Coca-Colat või Red Bulli, vaid esimene asi, äh, mida äh, lapsed söövad, on piim ja piim on väga äh, kõrgeväärtuslik toode ja iga piimaliitri taga, mis me toodame, on ka lehm, aga ka põllumees, inimene ja perekond iga piimaliitri taga, mis me toodame, on ka ettevõte, üks lugu. ja ma arvan, et me kõik mäletame, pärast sõda oli väga oluline, et oleks põllumehi, kes toidaksid Euroopat, Euroopa kodanikke ja sellepärast on see aja, lugu meie, ajalugu meie Ehm, ettevõtetes ka nii oluline, et meie vanaisad ja isad toe-, toitsid Euroopat ja nüüd igaüks, kes ütleb, et äh, põllumehed ei saa praegus, need, need, kes praeguse olukorraga toime ei tule, peaksid lõpetama, peaksid oma taludest minema, minema minema, ei saa aru, et me ei saa se seda teha. ja me ei tee seda sellepärast, et äh, see ajalugu on meie ettevõtetes, meie taludes ja kõik meie ettevõtjad on uhked oma Äh, elukutse üle, oma talude üle ja selle toote üle, mida me toodame äh, kodanike jaoks äh, ja mis on kõige kõrgema kvaliteediga. ja oluline on see, et meil on olnud väga palju kriise, me oleme praegu ka kriisis, alates kahe tuhande kaheksandast, kahe tuhande üheksandast aastast oleme olnud kriisis, see algas kahe tuhande üheksandal aastal suure piimakriisiga kui me organiseerisime äh, suuri piimakriise, lasime piima välja ja see algas nende meeleavaldustega, äh, läks isegi nii kaugele, et me läksime sii-, siin nii kaugele, et pritsisime Euroopa Parlamenti piimaga, võib-olla peame tagasi tulema, et inimesed meid kuulaksid. aga meie jaoks on oluline, et me oleksime dialoogis, dialoogis Euroopa Parlamendi saadikutega, kodanikega ja kõige olulisem on, et me väldiksime kriise, et üldse ei tekikski kriise. ja praegu on meil endiselt kriis. Euroopa Piimandusnõukogu jaoks on väga oluline, et meil oleks jätkusuutlik põllumajandus kõigi piimatootjate jaoks kogu Euroopas. meil on vaja ähm, piimatootmist kõigis Euroopa Liidu piirkondades ja selleks, et nii kaugele jõuda, on meil vaja äh, hindu, mis äh, kataks kulud selleks, et äh, uue põlvkonna liikmed, noored, omaksid võimalust neid talusid edasi pidada, nii nagu meie, meie saime need talud ju oma vanaisadelt ja isadelt ja me tahame need piimatootmisega tegelevad ettevõtted Äh, heas olukorras anda edasi järgmisele põlvkonnale. milline on praegune olukord? paljud arvavad, et äh, praegu on olukord hea. siin äh, näete te meie kulude arvestust, et me oleme mm, arvutanud välja tootmiskulud ja praegu keskmiselt äh, Euroopas on vaja nelikümmend viis senti selleks, et äh, to-, toota liitrit äh, mi-, piima, aga piima hind keskmiselt on Euroopas kolmkümmend viis senti liitri kohta. see tähendab, et puudu jääb kümme senti selleks, et äh, saada hinda, mis tõesti kataks täielikult kulud. et miks meil praegu õnnestub veel oma talusid vee peal hoida see, kui me saame oma kulud selle kolmekümne viie ähm, sendiga äh, makstud, enamuse, me saame oma laenud tagasi makstud enamuses ja tarnijatele makstud, aga meil õnnestub neid äh, ähm, talusid vee peal hoida sellepärast, et äh, me ei maksa iseendale palka, et meie õed-vennad, naabrid, muud sugulased töötavad äh, taludes ilma palgata ja eriti just noorele inimesele, kes tahab mingit talu üle võtta ja teab juba enne, et ta ise ei saa endale palka maksta, on olukord väga raske. ja ma arvan, et teil on need arvud olemas sama hästi kui mei-, sama palju kui meil, et kui me näeme, et kui äh, paljud äh, inimesed, e-, äh, kes varem äh, taludes tehtavast tööst elasid, kui paljud neist on kaduma läinud, siis me peame muretsema väga palju sellepärast, et tulevikus ei ole meil noori, kes hakkaksid põllumeheks ja et meil tulevikus saab olema tööstuslik põllumajandus, kus no, kus äh, suurtöösturite äh, käes on toiduainete tööstus, kogu toiduainete tööstus äh,? ja veel tagasivaatavalt, ma arvan, et Euroopa Komisjon kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal äh, kehtestas selle vabatahtliku tarnepiirangu ja õigusega võib öelda, et see programm oli edukas, et kui me vaatame, kui paljud äh, piimatootjad kõigis Euroopa Liidu riikides osalesid selles programmis ja kui me näeme, milline oli piima hinna areng pärast kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, juulis oli kakskümmend viis senti piima hind ja aasta hiljem oli piima hind kolmkümmend neli senti. kakskümmend viis senti maksti kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal piimaliitri eest äh, põllumeestele. kas te kujutate ette, äh, kuidas, äh, milline oli piimatootjate olukord, kuidas meie kapital hävis piim, meie ettevõtetes ja isegi riikides, kus arvati, et äh, põllumehed ei osale selles, Iirimaa, Saksamaa, Inglismaa, Holland, just nimelt nendes riikides mass-, väga paljud põllumehed osalesid selles äh, programmis, meil õnnestus äh, umbes peaaegu miljard liitrit piima turult kõrvaldada, aga suur viga kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal oli, et see programm käivitati liiga hilja viissada äh, miljonit eurot maksti kõigepealt välja abina ähm, talunikele, arvati, et äh, nad saavad abi, aga ähm, talunikeni ei jõudnud sellest peaaegu mitte midagi, paarsada või tuhat eurot võib-olla. Euroopa Komisjon viissada tuhat tonni, nelisada tuhat tonni piimapulbrit ladustas ja praegu on see meil endiselt olemas ja suureks koormaks ja tulevikus me peame väga palju varem reageerima Euroopa Komisjon ostis seda tuhande kuuesaja euro eest äh, tonni, tonni eest ja siis äh, müüs seda tuhande kahesaja euroga tonni eest, sellele lisandusid veel ladustamiskulud. Äh, see näitab, et need kriisivahendid ei ole enam ajakohased ja need ei toimi. meie turuvastutuse programm Äh, oluline on see, et äh, MMO, see piimaturu seirekeskus, praegu on mõttetu käia lihtsalt seal koosolekutel ja turgu äh, jälgida, vaid sellest MMO-st piimaturu seirekeskusest peab saama keskne asutus, mis mitte ainult ei jälgi piimaturul toimuvat, vaid ka meetmeid võtab. see programm, meie turu vastutuse programm peab äh, olema uues äh, mm, äh, ühises põllumajanduspoliitikas äh, ja meil peab olema tulevikus indeks, mis oleks suuniseks, et millal tul-, tuleks ka, hakata kasutama kriisimehhanismi ja sellest, seda krii-, indeksit peab kasutama selleks, et käivitada kriisimeetmeid ja seda niimoodi, et kriisini üldse ei jõutakski selle indeksi ülesehitust e-, me võime arutada, meie ei ole kindlasti siin midagi lõplikult paika pannud, aga kindel peab olema see, et kõiki kulusid kattev hind tuleb ta-, talunike jaoks tagada. ja annan nüüd sõna Borissile, kes tutvustab meie turu vastutuse programmi üksikuid elemente. Oui, merci Un momento, sí. Eh, yo solo quería... üks hetk, palun. tahaksin öelda siin üht-teist, mitte selleks, et oma kolleege õigustada, aga siin teema on väga oluline, aga siin ei ole paljusid inimesi sellepärast kohal, et väga paljusid teemasid käsitletakse paralleelselt siin ametiaja lõpus. ma tõesti äh, kinnitan, et me oleme väga huvitatud äh, piimandussektoris, et, et teile ei jääks vale mulje, valet muljet äh, see, et siin on vähe saadikuid kohal, ei tähenda, et äh, meil ei ole huvi selle vastu, ma ei taha siin kedagi õigustada, aga samal ajal toimuvad ka teistes komisjonides istungid. ja loomulikult saate oma kolleegile ka sõna anda. aitäh. aitäh kõigile, et äh, meile andsite võimaluse täna sõna võtta äh, ma olen Prantsusmaa äh, idaosa piimatööt-, tootja Boris Combin ähm, ja mm, olen kolm pool aastat nüüd olnud äh, ka Euroopa Piimandusnõukogus ja tutvustan nüüd äh, teile meie turu äh, vastutuse programmi etappe, mis võimaldaks toimida sellel programmil, et nagu kolleeg just ütles, ilma reguleerima meetmeta on olukord nii tootjate kui tarbijate kui keskkonna jaoks väga halb, nii et me tõesti peame reageerima. ja nüüd tulles tagasi meie puru, turuvastutuse programmi juurde, vaja on pigem tegeleda ennetusega kui tagajärgede kõrvaldamisega, nii et kõigepealt võiks olla siis äh, varane hoiatuse faas, et kui piima, kui hindeks on langenud äh, seitse kuni koma viis protsenti, et see näiteks, et äh, on tulemas potentsiaalne kriis, me kriisi ei taha, et mida me võiksime siis teha, et me ähm, kutsuks tootjaid üles äh, Äh, ise piima tarbima rohkem, mitte seda tarnima, näiteks äh, kasutama seda vasikate üleskasvatamisel ja me äh, kutsuks üles eraladustamisele teatavates piirides. ja ja, ja see, need kriisimeetmed peaksid jätkuma, kuni indeks on jälle jõudnud sajani. nii, teine faas kui indeks on langenud viieteist protsendi võrra, et siis on tegemist tõesti kriisi algusega ja siis tuleks aktiveerida see puru, turuvastutuse programm kogu Euroopas. näiteks et määratletakse mingisugune viiteperiood piimatootmise jaoks, võetakse, vaadatakse, mis mahus piima on toodetud ja vaadatakse aasta edasi, et äh, seda mahtu ei tohiks ületada. ja tootjad äh, kutsutakse üles äh, tootmist vähendama, kasutades selleks preemiat, see oleks väga hea, sellepärast et kuueteistkümnenda aasta lõpus kaks aastat, kaks viim-, kaks viimast kuud, vabandust, oli äh, Äh, pakuti välja selline regulatsioon, kus äh, nähti ette ka veidi raha ja see toimis, sest isegi sellistes riikides äh, nagu Iirimaa, kus oldi nõus töötama veelgi madalama hinna eest kui, kui mujal Euroopas, isegi seal see meede otsekohe toimis ja me olime väga rahul sellega, see annab meile lootust, et meie turuvastutuse programm võiks toimida. ja loomulikult piiratakse ka tootmismahtu kõigis Euroopa Liidu äh, piimatööstustes ja siis äh, äh, ka maksustatakse ettenähtud mahust suuremas, suuremal määral tootvaid ettevõtteid. et saaks maksta preemiat inimestele, kes on programmis osalenud ja äh, Äh, tootmist vähendanud. ja kolmas faas, milleni me ei taha jõuda, et kuks, kui kaks esimest äh, etappi on aktiveeritud, siis me tegelikult ei peaks jõudma kolmanda faasini, äh, siis on tootmiskulud vähenenud kakskümmend viis protsenti, et me peaksime praegu juba tegelikult kolmanda faasi käivitama, see tähendaks kohustuslikku tootmismahu vähendamist, et me ei annaks midagi tootjatele, vaid sunniks neid lihtsalt tootmismahtu vähendama. see vist oli kõik praegu minu poolt, aitäh. Eh, aitäh, kas keegi sooviks veel sõna? või soovite teha äh, lõpp, lõplikke kokkuvõtteid? meil siin kahjuks ei ole väga palju aega, et äh, lõpuks väga palju kokkuvõtteid teha. jah, tahan äh, teha küll kokkuvõtteid, ütleb härra Šefkes. meil on üleskutse Euroopa Parlamendile. Teie olete valitud eliit, kes edindab, esindab Euroopa kodanikke. Teie olete Euroopa kodanike valitud esindajad ja teil on see eelis, et ei ole ametnikud nagu komisjonis äh, töötavad inimesed ja sellepärast me usaldame teid ja loodame väga, et äh, te toetate meid äh, selles projektis. meie talunikena ei taha mingisuguseid toetusi ega preemiaid tulevikus, vaid me tahame, et me saaksime elada omaenda toodetust oma ta-, taludes et see oleks meie sissetulek, vanad instrumendid äh, on aegunud, ei ole toiminud ja nüüd on tulnud aeg keht-, äh, viia sisse uued instrumendid, meil on äh, tulevik väga ebakindel, mis läheb, mis saab siis, kui Brexit läheb halvasti või kui näiteks äh, ähm, ei saa enam eksportida Hiinasse mingi äh, skandaali tõttu, nii et sellisteks hetkedeks on meil vaja seda äh, turuvastutuse programmi, me ei taha tulevikus ladustamist ja nüüd on tulnud aeg äh, tõesti juurutada selline programm ning lõpetuseks äh, tahan öelda, ma tean, et te räägite pärast veel ka Aafrika rakkerühmast ja ka meie oleme äh, täielikult selle vastu, et, et äh, dumpinghindadega äh, äh, tooteid eksporditakse Aafrikatesse ja üheksandal ja kümnendal äh, märtsil koos, korraldame koos Burkina Faso, Mali, Senegali, Nigeri kodani-, pärit, Nigerist pärit põllumeestega ühise meeleavalduse, et lõpetatakse ära dumpinghindadega äh, Äh, toodete eksport Aafrikasse. aitäh, et saime siin sõna võtta ja ootame mõttevahetust ja kõnelusi. Bien, muchas gracias, buena conclusión. suur tänu. see oli, ma arvan, hea kokkuvõte. nüüd saavad sõna need, kes on seda soovinud. ja teil on kõneaega maksimaalselt kolm minutit see on paras luksus võrreldes sellega, millised meil tavalised kõnepiirangud on. tavaliselt on aega ainult üks minut. palun äh,, Andreas. suur tänu. kõigepealt tahaksin öelda midagi piimanõukogu liikmetele. mina olen pärit perekonnast, mis äh, samuti tegeles äh, piimatootmisega. üks osa äh, perest on siis teine, teie organisatsiooni liige ja teine pool perekonnas siis teise piimandusorganisatsiooni liige. et siis on ka see suurem organisatsioon, et te, te olete siis see väiksem organisatsioon seal kõrval ja selline on ka olukord, et piimatootjad ei ole ühtsed ja kui te alustate oma sõnavõttu nii nagu täna hommikul, siis eh, siis ma arvan, et peaksite siiski näitama üles austust nende rahvasaadikutest, kes siin kohal on, kes on teemast huvitatud ja kes on kohale tulnud. Ehm, mind isiklikult huvitab vägagi, mida teie oma organisatsioonis äh, teete. nüüd äh, väga palju räägiti kriisist. et äh, tihtipeale äh, meil ei olegi võimalik tegelikult midagi ette võtta või kuidagi sekkuda. mina olen põllumajanduskomisjoni liige me oleme siin olulisi määrusi vastu võtnud, meie jaoks on väga oluline, et et äh, piimatootjad saaksid äh, õiglast palka, et see ei ole meie süü, kui see nii ei ole. meie tegeleme väga põhjalikult äh, ühise põllumajanduspoliitikaga ja nüüd te ütlete, et seda ähm, sissetulekutoetust ei ole vaja. minu pere ei oleks teiega nõus äh,. hektari äh, põhine toetus on vajalik, see on oluline selleks, et oleks võimalik eh, ka innovatsiooni läbi viia. muidu ei ole võimalik investeeringuid teha, kui piima hind on nii madal, nii et ÜBB on selles mõttes väga oluline. nüüd mina olen Rahvapartei fraktsioonist ja ja ma olen nõus, et on vaja mõelda selle, kuidas kriisi hallata, aga see ei, instrument, äh, mida te kirjeldasite, see võib olla küll päris äh, huvipakkuv, aga kolmandik äh, Hollandi piimatootjatest ei ole sellega nõus. Te tahate panna vastutuse poliitikutele, aga öelge siis, milline oleks õige tegutsemine, kuidas saab need head ideed ellu viia? küsimus on ikkagi piimatootmise tulevikust ja ma tahaksin ka teada, kuidas me saaksime paremini koostööd teha selles vallas. aitäh, täpselt kolm minutit rääkisite, suur tänu, et pidasite kinni oma kõnepiirangust. härra Lope, palun. E- suur tänu, esimees. tõepoolest, täna ei ole siin just palju kolleege kohal, tuleb tunnistada aga äh, on väga tore, et te olete siia tulnud, äh, tõite välja probleemid, millega silmitsi seisate, pakkusite välja ka lahendusi. ma pean tunnistama, et me oleme seda teemat tihti arutanud. mõnedes riikides äh, on piimatööstus olulisem kui teistes, aga igal juhul on tegemist väga olulise tööstusega, põllumajanduses tegevate inimeste kogukonna jaoks, inimesed, kes, kes tõepoolest äh, näevad suurt vaeva, töötavad äh, koidust ehani, neil ei olegi puhkepäevi, see ei ole lihtne elu. tuleb öelda, et kahe tuhande viieteistkümnendal aastal tehti ettepanekuid kvoodisüsteemi lõpetamiseks et äh, siis pakkuda pigem stiimuleid ähm, tootjatele, see võib meil aidata sektorit äh, säilitada, kuid ähm, tuleb öelda, et mõnedes liikmesriikides on olukord muutumas halvemaks, kui me midagi ette ei võta, siis näeme, et äh, inimesed hakkavad äh, lahkuma sellest põllumajandussektorist nagu minu riigis Leedus, kus on üsna vähe piimatalunikke. ja hiljem võib meil tekkida probleem, sest et meil ei ole piisavalt äh, talunikke ja meil ei õnnestu enam seda sektorit piisavalt kiiresti taastada. Läheb ähm, paar aastat, enne kui lehm hakkab piima andma, nii et ka sellest, seda aspekti tuleb arvesse võtta nüüd, mis puudutab äh, piimatalunike kulusid ja tulusid, siis mainisite äh, kümmet senti. olukord on tõepoolest äh, väga tõsine, aga mõnedes liikme, liikmesriikides on olukord veelgi hullem mõne, või siis kui keskmine hind on kolmkümmend viis senti, siis mõnedes liikmesriikides võib see olla nelikümmend senti ja mõnedes isegi kakskümmend seitse või kakskümmend kaheksa senti. ja ka maksesüsteemid äh, erinevad liikmesriigiti. mõnedes on maksud suuremad, teistes väiksemad äh, kui rääkida õiglasest tasustamisest, siis äh, hinnad on siin kõige olulisem teema, me peame mõtlema sellele, kuidas tegeleda hinnakujundamisega piimasektoris. kui me saavutame siin häid tulemusi, siis suudame lahendada ka mitmed muud probleemid. ma olen nõus sellega, et kolleeg McGuinness ja ka paljud teised kolleegid on teinud äh, väga palju tööd, et saavutada parem hinnasüsteem, alustades siis tootjatest äh, ja ka töötlejad äh, ja müüjateni välja. kohe lõpetan. Äh, ma tahan öelda veel seda, et Euroopa Kohus on langetanud otsuseid ÜPP tähtsus on olulisem või see on ülimuslik konkurentsipoliitika poliitikas, nii et me peame leidma võimaluse, kuidas äh, Hiina probleem lahendada. suur tänu ja kolleeg Nikolson, palun. suur tänu, esimees. tahaksin kõigepealt öelda esimesele kõnelejale, et äh, minu meelest on täiesti asjakohane siin teha märkusi selle kohta, kui palju on liikmeid kohal. aga kuigi meid on siin vähe, äh, siis äh, ma arvan, et meist piisab, et meil ei ole vaja siin kõiki äh, põllumajanduskomisjoni liikmeid selleks, et tegelikult ähm, midagi ära teha ja mis puudutab seda parlamendi piserdamist piimaklubist uuesti teha, ma mäletan eelmist korda see haises nädalani, palun ärge seda enam tehke ja mul on väga kahju, et seda tegite, sest et äh, erilist kasu te oma tööstusele küll sellega ei too. minul on küsimus täna küll, miks on piimatöösturid olulisemad kui äh, lihatöösturid, kui seakasvatajad, lambakasvatajad, veisekasvatajad? Neil on kõigil samad raskused, samad probleemid nii et äh, äh, siin on palju probleeme, millega me peame tegelema parlamendis. mina olen näinud piimatööstuses mitmeid kriise, teil on õigus äh, paljudes asjades, mida ütlete. kõik hüppavad üles-alla, kui äh, kriis on puhkenud, aga niipea, kui kriis on läbi, unustavad kõik selle ja hakkavad jällegi rohkem piima tootma see on see, mida piimatööstus praegu teeb ja sellepärast oleme teel järgmisesse kriisi ja mitte midagi ei, ei ole õpitud äh, eelmisest kriisist. jah, on õigus, et me peame turuseiret parandama. on vaja seadusandlust nii, et see programm oleks õiguslikult siduv kõigis liikmesriikides, seda tuleb teha, mitte midagi ei ole tehtud ja midagi ei tehta kuni järgmise kriisini, siis jällegi äh, kõik süüdistavad äh, teineteist üksteist äh, mitte midagi, aga tegelikult ette ei võta neid, see on see probleem kriiside puhul. nagu öeldud, niipea kui kriis läbi saab, nii on see unustatud ja ma mäletan, eelmisel korral me ka kavatsesime igasuguseid asju ette võtta, mida siis tegelikult äh, lõpp, lõpp, lõppkokkuvõttes tehti, mitte midagi. Ähm, mõne asjaga alustati, aga lõpule midagi tegelikult ei viidud, niisiis ma toetan teid selles, sest ei ole põllumajanduse huvides, ei ole talunike huvides, et äh, toimub selline äh, pidev kõikumine kõrgpunkti ja madalpunkti vahel. kui talunikud soovivad raha laen-, noored, noored talunikud julgevad seda teha, et võtta laenu äh, pangast, kui, kui nad saavad stabiilselt seda tagasi, kui nad teavad, et neil on stabiilne sissetulek kümne aasta jooksul, siis see on palju parem kui see, kui, kui et neil on kõikuv sissetulek. nii et see on väga suur äh, proovikivi, millega me peame toime tulema ja veel üks suur raskus. minu äh, valimispiirkonna talunikel on äh, suur, suureks probleemiks Brexit. esialgu ilmselt Äh, neil probleemi ei ole, sest äh, nad saavad müüa oma toodangut äh, Briti turul. aga läheb aega, kuni Briti valitsus suudab sõlmida vabakaubanduslepingut teiste riikidega, nii et ei saa nii lühiajaliselt mõelda, on vaja pikema, pikemat perspektiivi alati silmas pidada. aitäh! aitäh, kolleeg Hoibuh, palun. suur tänu. suur tänu Euroopa Piimanõukogu esindajatele, suur tänu äh, teile, Boris ja Johannes, me tunneme üksteist juba aastaid ja äh, ma arvan, et võib öelda, et kui poliitilised otsused ja seadusandlus ei ole läinud selles suunas, nagu see on, mina olen ka piimatalunik, ma mõistan äh, teid täielikult äh, me ei ole suutnud saavutada seda, mida soovime, siis äh, piimatalunikud on alati püüdnud ähm, selles seadusandlikus olukorras, mis valitseb, ähm, leida lahendusi ning see turgude vastutuse kava on just nimelt näide sellest. tuleb tõesti mõelda äh, Ähm, selle üle, kuidas äh, toimida, et me ei reageeriks alles siis, kui kriis on kohal, vaid meil oleks vaja sellist automaatset süsteemi, mis kohe käivitub, kui on näha, et turul hakkab tekkima kriis. meil on äh, turuseirekeskus, sellest tuleb alustada. Äh, kui äh, kui, tõesti sellist olukorda nagu viimase piimakriisi juures, kui me kuid arutasime siin komisjonis, et mida ette võtta ma tooksin ühe näite Saksamaalt, kui Saksamaal äh, siis piima hind langeb kümne sendi võrra, eelmise kriisi puhul oli see oluliselt rohkem kümme senti, see tähendab, et äh, kolm koma kaks miljardit eurot aastas läheb kaduma piimatalunikele ja sellist summat ei suuda mitte ükski maailma valitsus äh, kompenseerida, see on raha, mis lihtsalt läheb kaduma, see on puudu põllumajandusedudes, see on puudu põllumajandusest, sest et äh, talunikud äh, ei kandi oma raha kuskile kaemini saardele, vaid äh, nad toetavad kohalikku majandust. nii et me peame seda silmas pidama, meie kaubanduspartnerid ka tajusid seda kriisi nii et kriisi eeltegevus on palju, on kõige kulutõhusam ja see, sellel on ka keskkonnaalane mõju. iga liiter piima, mida toodetakse, mis turule ei jõua, tähendab ju ka ressursi kasutamist, et kui seda liitripiima ei oleks äh, toodetud, siis äh, äh, oleks see mõju olemata keskkonnale. nüüd ähm, me oleme me oleme kolm äh, raportit vastu võtnud, üks äh, puudutas siis ka Ülikooli Seirekeskust ja et äh, seda reguleeritakse Euroopa tasandil, selle, selle me suutsime vastu võtta, mis puudutab piimahinda, hindu, siis selles me kahjuks ei, ei saanud enamust, aga ma tahaksin kutsuda kõiki kolleegi üles, et me tõepoolest seda strateegilist turu seiride kujundamist äh, silmast ei laseks, sest et äh, meil on praegu võimalus äh, saavutada selles valdkonnas head lahendused, mis on ka kulutõhusad. ja siis me saaksime neist kriisidest üle sujuvamalt, jah, teada kõikumised on alati olemas, aga selline tohutu kriis, mis ei, ei võimalda talunikel isegi oma kulusid katta ja natukene äh, ka kasu, kasumit teenida, et seda ei tohiks enam juhtuda. ja siis tahtsin veel küsida, et milline see meeleavaldus äh, oligi, millest te rääkisite, mind huvitaks. aitäh, äh, kolleeg Vaits, palun. aitäh, äh, esimees, kõigepealt pean ütlema, et et pean ka toetama kolleeg, kolleeg, kolleeg Schreier, kolleeg äh, McGuinness ja kolleeg Nikolson on tõepoolest need komisjoni liikmed, kes on väga aktiivselt huvitatud sellest teemast ja ja muidugi Roheliste fraktsioon on ka eriti huvitatud ähm, just äh, sellest teemast, et ka see peegeldub äh, meie praeguses koosseisus siin. suur tänu mm, teie sõnavõtust. mina esindan äh, siin muidugi kodanikke, aga ka talunikke rahvasaadikuna ning mis puudutab äh, turu, ühisturukorraldust, siis ma võin öelda, et mitmed äh, teie ettepanekud on tegelikult juba laual, nende üle arutatakse, on loodust jõuda kokkuleppele. ja ka minevikus võetud meetmed vähemalt osaliselt äh, tulnud kasuks, nüüd suur tänu ka teile, et olete neid toetanud. nüüd põhiline probleem on see, et et Ähm, tootjad, miks me, miks ei suuda tootjatele ähm, õiglast äh, tasu maksta, on see, et piimatööstus on orienteeritud ähm, maailmamajandusele ja ma kardan, et selles dogmas midagi niipea ei muutu. see on üks keskne küsimus, et miks äh, siis äh, äh et see on paraku see põhjus, miks ka tulevikus tootja hind ei ole tegelikult kulusid katav. minu küsimus on ka selles, kuidas te suhtute kogutoodangu suurendamisse, kas äh, ei peaks äkki ähm, kogutoodangut Euroopas vähendama, et see oleks suunatud Euroopa turule, võib-olla tuleks äh, tulevikus põhimõtteliselt vasikaid toota äh, ema-vimmaga selle asemel, et neid kuhugi eksportida Äh, eksportida äh, siis äh, Tapale ja võib-olla tuleks ka seda otsustada, et me tulevikus oma lehmi mm, siis ei, ei toida mitte sojaga, mis on imporditud Brasiiliast, kus raiutakse sellest, selleks vihmametsi maha ja äh, Eh, meie siin tegeleme piima ületootmisega ja võib-olla peaks mõtlema ka sellele, et oluline oleks mõelda just kvaliteedile, et meie toodangu kvaliteedile ja sellele, millised on Euroopa ehm, ühiskonnalised vajadused et see oleks äh, argument, meil on siis lemmad vabapidamisel, et meil on eriti kõrged kvaliteedistandardid, ka loomade heaolu, mis on väga oluline Euroopa kodanikele, et, äh, et meil on äh, rohumaa veised, mis on, mis on oluline, mõeldes ka kliimamuutustele ja sõgaheitmetele. ma paluksin või ma kutsuksin teid üles tõesti sellele mõelda et ähm, siis talunikud selle panuse, mis nad annavad ühiskonda, tõepoolest saaksid ka väärikat äh, tasu. aitäh! hea küll. Äh, rääkisite vasikatest, keda eksporditakse Hispaaniasse, seal toidetakse neid palmiõliga väidetavalt. nii see nüüd ka ei ole Äh, Hispaania äh, piimatootjad äh, teevad ka ikka oma tööd nii nagu vaja. jah, suur tänu, teil ei ole küll kui me vaatame, teil ei olnud väga täpseid andmeid, näiteks Rumeenia piima hind on kakskümmend kolm senti kilost, nii et ähm, millest me siin siis äh, räägime. mõistan, et äh, teil ei ole neid andmeid, kuna Rumeenia ei kuulu teie liikmete hulka. aga piimandussektori küsimusi on siin põllumajanduskomisjonis väga sageli äh, arutatud ja mm, siin ollakse väga mures selle pärast ja sellepärast, et mida on võimalik teha nende probleemide äh, lahendamiseks ja me tunneme ennast ka vastutavana selle eest, mis piimandussektoris äh, toimub. tulles tagasi siis selle juurde, mis siis äh, enne öeldi, et kui maksta siis tasu Äh, tootjatele äh, selle eest, et nad äh, ei toodaks või toodaks vähem ja siis peaks neil olema mingi võimalus siis muid tooteid toota, näiteks liha, minna siis osaliselt üle liha tootmisele ja on ka olemas niisuguseid tõuge, mille puhul see on täiesti võimalik. ja seetõttu ja Euroopas äh, ongi seda, ei ole seda äh, toodangut äh, piisavalt, nii et selleks oleks ka vaja võib-olla ette näha teatud stiimuleid. ja miks ka mitte siis tootmises koha peal piima töödelda, mina käisin see lamba äh, Äh, kasvatas, äh, lambakasvataja juures ja nad äh, ütlesid, et neil on väga hea meel, kui nad saavad oma tooteid ise müüa, mis on värsked ja seda ka teha hindadega, mis võimaldavad neil sellest elatuda. miks ei ole võimalik seda ka laiemalt ette võtta? nüüd, mis puudutab äh, võltsitud dogmeid, see on üsna suur probleem näiteks Ida-Euroopas. pahatihti räägitakse juustust, mis tegelikult ei ole tehtud üldse piimast, vaid palmiõlist. ja sellega äh, tuleb äh, süstemaatiliselt liikme, liikmesriikides tegeleda, et seda Äh, probleemi äh, kõrvaldada ja ainult ühiselt saame me toime tulla niisuguste probleemidega. nii et äh, ärge kogu seda vastat-, vastutust ka parlamendile lükata, me ei saa seda siin üksi teha, ainult ühiselt, aitäh. Um, uh, thank you very much for your interest and presentation and uh... jah, suur tänu selle uh, uh, huvitava ettekande eest uh, juhataja palub lähemalt kõnelda. mikrofoni. tulin just sisse, kui te rääkisite sellest, et siin ei ole piisavalt saadikuid kohal ja ma arvan, et teie kriitika on igati õigustatud aga ma ütleksin ka, et need, kes on kohal, on siiski kohal ja neid saab siin olla ainult üks inimese kohta. ja need on needsamad, kes on peaaegu alati kohal, nii et ma arvan, et teie kriitika on täiesti äh, põhjendatud ja ma olen seda siin komisjonis väga tihti öelnud ja mul on väga hea meel, et keegi tuli siia väljastpoolt ja sellele uuesti viitas. tõepoolest on teiste komisjonide koosolekuid ja muid üritusi toimumas, aga mis võiks siiski olla olulisem kui meie praegune äh, kohtumine. kui mina olen siin täieõiguslik liige, siis ma peaksin siin ju alati kohal olema, kui keegi äh, sellest äh, solvub, siis on see tema probleem. siin on ka palju neid, kes harva käivad ja neid, kes peaaegu mitte kunagi ei käi ja nende elu on kindlasti äh, lihtsam kui ähm, piimatootjatel ja kindlasti äh, ei ole nad äh, õhtul koju minnes, ei ole neil kondid kanged. nii et see oli väga hea, et te nõnda ütlesite. Teie esitlus oli ka väga huvitav, mul on siin mõned kommentaarid, ma arvan, et et äh, siin peaks tõesti olema, lähenema rohkem juhtumipõhiselt, et et vältida ületootmist ja turgu tuleb tõepoolest reguleerida, aga äh, praegu äh, kannavad need kulud juba tootjad ise ja ta, ja tootjad peaks ka soovima eh, rohkem, et eh, nõustajad nende heaks eh, rohkem töötaksid ja mitte rahvusvaheliste suurettevõtete heaks. nii et mul on küsimus, kas põllumajandus, toiduainete tööstus ja öö, nõustajad teinud õigesti, et suunata praegu siis niisugust järjest laienevat tootmist ja äh, ettevõtted, kes ostavad äh, piima kokku, äh, ütlevad, et nad aitavad justkui tootjate kogukonda, aga nagu Iirimaal see toimub, siis käib see läbi Luksemburgi, et mitte makse tasuda ja lõppkokkuvõttes on see kõik nii-öelda gangsterite Äh, kätes, nii et kas äh, teie arvates nad kohtlevad äh, tooteid õiglaselt? lisaks sellele on sadu tuhandeid tonne ähm, piimapulbrit sekkumismeetmena laadustul. mõistan, et mida äh, äh, volinik Hogan rääkis selle müügist, aga kas keegi võiks täpsemalt mulle selgitada, mis praegu selle piimapulbriga olukord on, aga tõesti Äh, väga hästi tegite, et äh, puudujaid kritiseerisite. Äh, suur tänu, härra Flanagan. Ähm, aitäh. tere tulemast kõigile äh, äh, külalistele. ma kahjuks olin äh, Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni peasekretäriga kohtumisel ja seetõttu jäin veidi hiljaks, mille eest ma vabandan. aga te teate, et me oleme juba varasemalt kohtunud. ma valmistusin Äh, ka tänaseks ja mind äh, väga huvitab piimaturu äh, reguleerimine ja hindade reguleerimine. Teie ettepanekud on igati teretulnud, kuid mul on siiski mõningaid kahtlusi ka. nimelt, kuidas te siis liigendate omavahel seda järelevalvet ja piima, piimaturu seirekeskust? Äh, missugused on nende äh, ülesanded vastavalt ja äh, mida siis näitab selle viimase organi tegevus. Te pakute välja ka indeksi liikmesriikide turgude tasakaalustamiseks, kui ma õigesti aru sain seega, kuidas me seda indeksit siis määratleme ja missugustel tingimustel, näiteks Portugalis ei ole olukord hea ja Assuuridel on olukord veelgi hullem. tootjale makstav hind äh, on endiselt kriisi tasemel. Assuuridel näiteks äh, äh, vee-, palju vähem kui Euroopa Liidus keskmiselt, nii et kui me seda indeksit siis praeguses, praegusel perioodil hindaksime, siis oleksid Assuurid ja Portugal äh, märksa halvemas olukorras teistega võrreldes. seega, kuidas seda tasakaalustatult siis seda indeksit arvutada, et siis tootjad mitmekordselt ei karistataks. nüüd saab sõna proua Mäkkines. suur tänu, aitäh selle tutvustuse eest, ma arvan, et kõige olulisem on meenutada siin äh, seda, et äh, mahu äh, kontroll turul siiski toimib, sest sellega kontrollitakse hinda ja see on tõhus, kuid teie rääkisite siin asjadest, mis tegelikult nõuavad palju suuremat bürokraatiat. ja siin on ka kvootide eemaldamisega see on seondunud negatiivsed tagajärjed. kui me räägime noortest, siis nad teevad teatavaid valikuid. aga äh, kui me need piima, äh, kõik piimatooted, kõik, kõik tooted tegelikult tahavad ju laieneda et kuidas te siis tegelikult äh, piirate seda nii-öelda instinkti äh, ja kui äh, piima hind on äh, madal äh, ja tahetakse mahtu suurendada, et siis mingit sissetulekut siiski säilitada, siis mida peaks tegema? ma saan aru, et siin on teatud ökonoomika toimimast. meil äh, on äh, äh, kooperatiivid, meil on mitmekesistatud tootmine ja seal on ka noh, tootjad teevad omavahel rohkem koostööd. paljudes teistes liikmesriikides see nõnda ei toimi ja, ja ka tegelikult see hinna või kulustruktuur on teine ja ma arvan, et Jim Nicholsonil oli õigus, kui ta ütles, et äh, laienemine äh, sektoris mõjutab äh, loomakasvatust. et toodetakse ju ka Äh, vasikaid, mitte ainult piima ja nende, ka Iirimaal tuleb nende väljakutsetega toime tulla ja mina leian, et äh, piimasektoris on äh, keskkonnamõjud nii-öelda uueks kvoodiks, kas on tegemist erinevate keskkonnanõuetega, piima kvaliteediga, või nii edasi, nii et see tegelikult tuleb nii-öelda piimakvootide asemele tulevikus, seega on tarvis jah, turumeetmed, kui on tõesti eh, kriis, mis eh, mõjutab rängalt hindu. ja ma arvan, et ka varasemad eh, meetmed ja ka teie meetmed on tegelikult toimivad mis puudutab dumpingut, siis kas te võiksite mm, natukene Äh, lähemalt rääkida, mida te selle all silmas äh, peate, sest mina tegelikult arvasin, et nüüdseks on see kadunud ja mis puudutab varusid, siis on selge, et komisjon on nende mahtu öö, äh, öö, ähm, ähm, märgatavalt vähendanud, kolmsada seitsekümmend viis tuhat tonni öö, müüdi ära ja see tegelikult on ka saatnud välja signaali, et tuleb rohkem maksma asuda ja äh, minu äh, töö äh, saadikuna on esineda, esindada oma valijaid, mina ei jälgi, kus inimesed käivad siin või kus nad ei käi. ja ma austan seda, mida te ütlesite, kuid ma arvan, et lõppkokkuvõttes me vastutame selle eest, mis me teeme ja see ongi demokraatia ilu. aitäh proua Mäkinas. nüüd äh, annan sõna härra van den Kendelere lõpetuseks. Dat, dat klonk perfect, dat klonk perfect um,. Bedankt mevrouw de voorzitter, eh, meneer Schöpges, ik ben uh, net als u. aitäh. mina olen ka eh, belglane, aga teiselt poolt keelepiiri. teadke, et mm, parlament tunneb äh, väga tõsiselt huvi piimandussektori vastu. Flandrias on see oluline äh, sektor, meil on ka mm, sealiha tootmissektor, äh, mis teatavasti on ka väga suurtes raskustes ja pälvib kahjuks rohkem, vähem tähelepanu kui piimandussektor ma arvan, et te võib-olla veidi liialdasite, aga see ei olegi iseenesest halb. see on ehk inspiratsiooniks meile. siin on jah, toetuste kaotamise osas erinevaid seisukohti, mina ei ole olnud äh, kunagi äh, kohtumistel äh, piimatootjatega, kus oleks valitsenud konsensus selles küsimuses. ja ka tootmise laiendamise osas on väga eh, erinevaid äh, arvamusi, nii et võib-olla äh, te võib-olla liialdasite, öeldes, et Äh, arvamused on üsna ühetaolised, ma arvan, et see nõnda ei ole. mis puudutab nüüd kriisi, siis ma arvan, et te üsna selgelt äh, rääkisite, et äh, või ütlesite, et Euroopa Liidu senised mehhanismid on oma aja üle, ära elanud. kas teie mudel on nagu kriisi ohjamismehhanism, mis võiks asendada kõiki teisi Äh, senised ja muud avalikud meetmed seega kaoksid ära. see on üks küsimus. ja teiseks, äh, missugused on need turumeetmed, mida äh, võiks siis kriisiga toimetulekuks kasutusele võtta, mida teie sellest arvate? aitäh! sellega on saadikute sõnavõtud lõppenud, nüüd saab sõna härra Skanel komisjonist. aitäh. Äh, volinikel on väga hea meel äh, äh, vastata teie küsimustele, osaleda arutelus, me väärtustame nende ettepanekuid ja panust ja komisjon on, teab hästi, missugused on tema ülesanded põl-, selle põllumajandussektori toetamisel ja siin on äh, äh, praegu käimas teatavasti ÜPP reform ja tugimehhanismide reform ja me ka toetame teie ettepanekuid, et Euroopa põllumajandussektor jätkaks Ähm, tegutsemist ja äh, võimaldaks äh, tootjatel äh, ellu jääda. ja mm, mõned ähm, teie ettepanekud ka kattuvad meie omadega, näiteks vabatahtlik tootmise vähendamine. see oli kelleltki edukas möödunud ähm, nädalal ähm, põllumajandusmessil ähm, Prantsusmaal äh, anti äh, Phil Hoganile auleegioni äh, orden just tema teenete eest selles valdkonnas, et see oli tõepoolest väga edukas meede Euroopas ja seda on ka parlament oluliseks pidanud, kuid see, äh, meil peaks olema tõepoolest alalisi äh, meetmeid, mida äh, pidevalt kasutatakse, see on suurim erinevus meie asemel, niisug-, meie vahel, niisuguste ajutiste meetmete kasutamine on Äh, riskantne. nüüd, mis puudutab äh, piimapulbri ähm, küsimust, siis me oleme tõesti äh, vähendanud ähm, märgatavalt nende varusid, millele viitas ka proua McInnes, me oleme jõudnud ühe protsendini võrreldes siis kõige suurema varude hulgaga omal ajal ja kuna ähm, need vähe, pidevalt äh, vähendasid äh, hindu ja nii edasi, see äh, ja arvati, et need meetmed on seega väga kahjulikud, kuid tegelikult see nõnda ei olnud ja see lõppkokkuvõttes läks maksumaksjale palju vähem maksma ja see tegelikult oli väga tõhus meede turu stabiliseerimisel. teiseks, mis puudutab piimatoodete dumpingut Äh, arenguriikides, äh, see on äh, asi, milles Euroopa Liitu on aastakümneid süüdistatud, see lihtsalt ei ole õige, meil on ekspordifondid, aga need enam pole, aga tegelikult jätkatakse ikka nende süüdistustega, see kahjustab meie kuvandit, see kahjustab kogu seda sektorit tegelikult, me oleme edukas äh, sektor ja meie jõupingutused äh, ekspordi suurendamiseks äh, tegelikult jooksevad tühja, kui need süüdistused jätkuvad. nii et ma ootan huviga järgmisel kuul toimuvaid kohtumisi, et saaks siis tagasi tõrjuda neid mm, süüdistusi mis äh, nüüd puudutab siis äh, stabilise-, stabiliseerimismehhanismi, äh, vabandust, ütleb juhataja, me peaksime varsti lõpetama ja, sest see kuulamine peab jätkama järgmise teemaga. ja asepresident McGuinness võttis kokku kõik need probleemid ja riskid niisuguse alalise süsteemi sisseviimisel see tooks kaasa tohutu äh, bürokraatia koormuse, lisakulusid ja kõik äh, kompenseerivad äh, maksed peaksid tulema otse toetustest ja lõppkokkuvõttes seaks see kahtluse alla meie mineviku edukad reformid selles vallas. aitäh! nüüd äh, on äh, sõnavõtud lõppenud, annan äh, sõna uuesti tagasi esimestele kõnelejatele, kolm minutit. aitäh, et me saame lõpuks veel lühidalt sõna võtta, teen lühidalt. esiteks, minu jaoks alguses see märkus, et parlamendisaadikuid ei ole siin, oli väga lihtsalt puhtalt emotsionaalne äh, Äh, väljaütlemine ja kodanikuna ma arvan, et meil on õigus sellist asja välja öelda ilma kedagi solvamata. Äh, seda mõtet mul ei olnud, aga kui ma tulen sisse ja seda näen, siis äh, on vaja seda ka öelda. ma lihtsalt olen selline inimene ja veel kord preemiatest et kui meil on piima hind, mis täielikult katab kulud, siis meil piimatootjatena ei ole vaja rohkem toetusi ja meie eesmärgiks peab olema jõuda neljakümne viie või neljakümne kolme sendini ja me saame jõuda selle hinnani, kui me rakendame oma turuvastutuse programmi ja kui me selle oleme juurutanud, siis meil ei ole vaja enam toetusi. ja ma olen veendunud, et kui Hollandis, Belgias, Austrias, Iirimaal, kui te oma piimatootjatele seda niimoodi selgitate, et me teeme sellise süsteemi, mis tagaks kulude katmise täielikult, siis saame toetusi vähendada ja ma arvan, et see peab olema eesmärk jätkusuutliku mõistliku põllumajanduspoliitika jaoks, et meie tootjatena saame teenida oma tootmise alusel ja et meid ei vaadataks enam kui mingisuguseid toetuste saajaid. ma ei taha seda üldse, minu kolleegid ei taha seda samuti. me tahame, et meil oleks mõistlik sissetulek ja selleks on meil vaja neid meetmeid. ja veel üks kord. me peame ühiselt leidma meetodi, kuidas me sellest dilemmast üle saame ja ma olen avameelne, meil, ma ei vasta siin äh, üksikutele küsimustele, ma loodan, et me saame siin kontakti võtta kõigi inimestega, kes äh, küsimusi esitasid, et me saaksime üksikasjalikult äh, neid teemasid arutada, aga me peame lõpuks ometi mõistma, et nii, nagu me praegu toimime, nii see asi enam jätkuda ei saa, et kui homme tuleb mingi uus katastroof, mingi uus skandaal, siis ikka ja jälle me peame otsast peale alustama minu jaoks on poliitika selle, selleks olemas, et luua raamtingimusi, et meil oleks see raamistik, et me ei jõuaks kriisideni, et me takistaks seda, et ähm, et talunikud ei läheks finantsilises mõttes põhja, see on asi, mida me ootame poliitikutelt meie oleme talunikud, tegelikult minu ülesanne ei ole poliitikat teha, vaid, vaid Äh, vaid lehmi lüpsta. Äh, Borisi ja Kerre ülesanne samuti on äh, lüpsta lehmi, aga me näeme, et me ei saa oma talusid enam edasi anda tulevasele põlvkonnale, aga need äh, talud on meile pärandatud ju eelnevate põlvkondade poolt, et, et on järjest rohkem võlgu ja et äh, ettevõtted muutuvad järjest suuremaks, et kui meil ei ole äh, sellist piima hinda, mis kataks kulud, siis me, teil ei ole enam piima, väikseid piimatootjaid, vaid on ainult Danone Campina, kes ütlevad teile, millist poliitikat te peaksite tegema. praegu on siin veel talunikud, aga kui see areng jätkub, siis edaspidi ei istu siin siin enam talunikud, vaid kontsernide esindajad, aitäh! aitäh! suur tänu äh, nende heade ideede tutvustamise eest ja ma arvan, et see on olnud äh, väga äh, huvitav kõigi osaliste jaoks. nüüd teeme väikese pausi saadame ära praegused külalised ja äh, võtame vastu järgmised, aitäh! Comenzamos. ja jätkame nüüd äh, järgmise päevakorrapunktiga. Vamos el punto cuatro del orden del día. päevakorrapunkt neli Aafrika maapiirkondade rakkerühma lõpparuande tutvustamine. härra Tom Arnold oli selle rakkerühma juht ja meil on siin ka maaelu arenguvolinik Phil Hogan, tere tulemast. ja meil on siin ka proua Josefa Sako, tere tulemast ka teile. Teie olete Aafrika Liidu komisjoni maapiirkondade majanduse ja põllumajanduse volinik. ja kõigepealt tahaks sõna anda rakkerühma eh, juhile, kes eh, annab meile siis aru rakkerühma tööst äh, härra Arnold on Trin-, Dublini Trinity kolledžist ja on õppinud ka Lööveni katoliiklikus ülikoolis ning on Iirimaa ülikooli audirektor, audoktor ja tal on äh, erinevaid ülesandeid äh, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil erinevates äh, organisatsioonides, äh, mittetulundusühingutes, nii et ta on vägagi pühendunud äh, Euroopa nimel tegutseja, ta on väga paljudes valdkondades tegu-, tegev olnud. nii et äh, on suur au, et ta on siin meie komisjoni koosolekul rakkerühma juhina ja tal on öö, oma sõnavõtuks aega kümme minutit ja lõpetuseks äh, saada ka veel sõna ja äh, saate ka veel sõna ja saate vastata küsimustele ja kommentaaridele. aitäh selle äh, vastuvõtu eest ja tervituse eest. novembris oli mul samuti võimalus teie komisjoni ees üles astuda ja toona tegeles rakkerühm veel oma tööga ja nüüd on tõesti väga hea meel, et me saame siin tutvustada oma lõpparuannet, mis, millega siis ka ähm, äh, on nüüd äh, volinikud äh, Hogan ja Sako äh, viim-, viimase tunni jooksul tegelenud. mis meie lõpparuandes siis see kirjas on? ma tahan, et te mäletaksite kõik ühte arvu, kaheksasada miljonit nii palju inimesi tuleb Aafrikas järgmise kolmekümne aasta jooksul juurde tööealisi inimesi. Need on äh, need inimesed, kes siis äh, on viieteist kuni kuuekümne nelja aastased. kahekümne, kahe tuhande kahekümnendast kuni kahe tuhande viiekümnenda aastani ähm, kaks kolma, kolm neljandikku tööjõu äh, Äh, kasvust tuleb Aafrikas ja see tööealise elanikkonna kasv on seotud elanikkonna kasvuga. Äh, Aafrika elanikkond on kasvanud viimase kolmekümne aasta jooksul, äh, on kahekordistunud viimase kolmekümne aasta jooksul ja nii saab see olema ka järgmise kolmekümne aasta jooksul. nii et kahe tuhande viiekümnendaks aastaks peaks Aafrikas elama kaks koma viis miljardit inimest. kuidas luua piisavalt äh, Ähm, töökohti, piisavalt äh, sissetulekut selleks, et katta kaheksasaja miljoni tööjõulise inim-, tööealise inimese äh, vajadusi. ja see on suur väljakutse, selleks on vaja Aafrika majandust muuda, muuta ja põllumajandussektor äh, peab, tuleb välja arendada nii, et see saavutaks oma täispotentsiaali. oma äh, lõpparuandes me tutvustame oma mõtteid ja soovitusi, mis meie arvates saavad aidata äh, selle äh, muutuse potentsiaali äh, saavutamist. me käsitleme Aafrika mitmekesisust, selle majandusliku arengu mitmekesisust, me nõuame, et vaja on väga suuri keskmise ja pika mm, perspektiiviga investeeringuid Aafrika inimestesse ja ja vaja äh, on väga erinevaid lähenemisi, kui me käsitleme põllumajandussektorit äh, ja toiduainetetööstust, siis me tunnustame seda, et mida on vaja teha, et milliseid äh, strateegiaid ja poliitikaid on vaja koostada ja me räägime sellest, kuidas seda kõike, kuidas seda kõike vaja teha oleks, et milliseid protsesse ja partnerlusi on vaja selleks, et äh, seda muutust ellu viia. selles osas, mida vaja on teha, on meil kuus lühiajalist algatust, äh, mis äh, on suunatud sellele, et kiirelt edu saavutada, kiirelt tulemusi saavutada ja ne-, neli strateegilist tegevust, mis tuleks ellu viia keskpikas või pikas perspektiivis. see lühiajaliste meetmete pakett äh, tähendab seda, et vaja vaja oleks kohalikule oludele kohandatud programmi, et kiirendatakse äh, to toiduga varustatuse äh, programme ja Aafrika kliimaprogramme ja mm, kaubandus- ja toiduga varustatuse programme ning äh, kaubandusprogramme eh, Aafrika ja Euroopa vahel ja need neli strateegilist tegevusvaldkonda, millele on meie aruandes pühendatud eraldi peatükid, et eh, võetaks territoriaalne lähenemine eh, planeerimises, et rõhutataks, kui oluline on avaliku ja erasektori investeeringud ja teenuste pakkumine äh, keskmise suurusega ettevõtetes ja maapiirkondades ja et oleks äh, korralik lähenemine piirkondlikule ja maaelu arengule. teiseks, ähm, äh, maa ja muude ressursside haldamine ja mm, meil on vaja korralikult, jätkusuutlikult Aafrika maad hallata, vaja on kasvatada vastupanuvõimet kliimamuutuste vastu, sest Aafrika on järgnevatel aastakümnetel väga haavatavas olukorras ning Aafrika põllumajanduse jätkusuutlik muutumine, me pakume välja meetmeid, mis võimaldaks suurendada põllumajandustoodangu hulka ja vaja oleks, et Aafrika valitsused, ühiskonnad ja põllumehed juhiks seda muutust. ning neljandaks, Aafrika toidutööstuse ja toiduturgude arendamine. me Äh, tunnustame, et on vaja meetmeid erinevatel tasanditel, vaja on rohkem era, erasektori investeeringuid, vaja on rohkem Aafrika-sisest äh, kaubandust äh, toiduainetega ja see kõik omab väga suurt potentsiaali. ja meil on siin lühiajalised ja pikaajalised soovitused, aga on ka selliseid valdkondi, kus Euroopa saaks anda panuse oma kogemustele tuginedes äh, ja mis võiks olla osa Aafrika ja Euroopa Liidu arengukoostööst järgnevatel aastakümnetel. ja nüüd räägin sellest, et kuidas meie arvates peaks muutus toimuma. keskne soovitus selles osas, kuidas peaks muutus toimuma, on see, et Aafrika ja Euroopa Liit peaks, peaksid ellu viima innovatiivse partnerluse äh, Aafrika äh, põllumajanduse ja toidutoostuse, tööstuse äh, jaoks ja vaja oleks partnerlust mida toetaks äh, Euroopa kogemused äh, ja rahastus ja see on väga oluline äh, võtmetähtsusega see, mis meie jaoks on, et Aafrika, aafriklased võtaks ohjad enda kätte, aga eurooplased toetaks neid. see toimiks kolmel tasandil, inimestevahelisel, ettevõtete ta-, vahelisel ja valitsuste vahelisel tasandil ning see oleks pikaajaline toimuks poliitiline dialoog, poliitika jääks eh, järjekindlaks pikaks peri-, peri-, järjepidevaks pikaks perioodiks. ning eh, lõpetuseks üritasin eh, seitsmekümne ühe leheküljelist aruannet siin suruda sellesse lühikesse ajavahemikku, nii et mis meil siis, mida meil kõige rohkem vaja on? esiteks, meie ette, meie et, aruanne peaks olema ähm, õpetlik, et äh, ma äh, tulen tagasi alguse juurde, et kaheksasada miljonit tööealist elanikku äh, Aafrikas äh, äh, lisandub järgmise kolmekümne aasta jooksul. et ma tahan, et äh, avalikkus ja poliitikud nii Aafrikas kui Euroopas teaksid seda arvu ja kui inimesed seda teavad, siis see rõhutab seda, kui äh, hädavajalik on võtta nii lühikeses perspektiivis kui pikas perspektiivis meetmeid selleks, et äh, toetada inimeste töövõimalusi, inimeste tervishoidu. ja teine asi, see aruanne ilmub ajal, kui tundub olevat olemas poliitiline tahe neid soovitusi tõesti ellu rakendada. me oleme saanud äh, volinikelt Sako ja Hogan äh, tõelist toetust oma töö tegemise ajal ja võtmetähtsusega on see, et kas see äh, ilmne innukus, kas sellele kaasneb ka ka sellega kaasneb ka pol-, põllumajandusministrite ja valitsusjuhtide poolne toetus. ja oluline esimene samm võiks olla lühiajaliste meetmete võtmine, mis on välja pakutud meie aruandes, et äh, see võiks olla uue äh, Aafrika-Euroopa Liidu äh, alliansi tegevuskava ja see või, see tegevuskava võiks võt-, selle tegevuskava võiks võtta vastu juunis toimuval järgmisel ministrite taseme kohtumisel ja meil on siin lõpetuseks ka Aafrika-Euroopa maapiirkondade mu-, muutmise tegevuskava ja me rõhutame seda, et väga oluline on, et põllumajandus- ja toiduainete to-, tööstusel oleks keskne roll riiklikel arengustrat-, riiklikes arengustrateegiates nii Aafrikas kui Euroopa Liidu ja Aafrika partnerluses. ja lõpetuseks, see on mei-, ka meie kokkuvõttes kirjas, me tahaks, et koostöö põllumajandus- äh, ja toiduainete tööstuse sektoris oleks mõlema mandri koostöö keskmes, aitäh! Muchas gracias, señor Arnold. Recordarle brevemente. aitäh, härra Arnold. ma meenutan, et põllumajanduskomisjoni ja arengukomisjoni ühine äh, istung äh, toimus siis äh, kahekümne esimesel novembril ja härra Arnold äh, rääkis meile sellest rakkerühmast, nüüd me kuulsime kokkuvõtteid ja ma arvan, et see oli ka praegu väga huvitav. nüüd on aga oluline, et need soovitused ka ellu rakendataks ja et hoolitsetaks selle eest, et et valitsused ka teaks, mida on vaja teha ja ainus asi, mida omalt poolt tahaks öelda siin, on, et me peaksime ühiselt koos äh, Arengukomisjoniga sellega tegelema, me ei saanud ühist koosolekut korraldada, aga meil on hea meel, et siin on ka Arengukomisjoni liikmeid, kes on väga teretulnud meie tänasele koosolekule. ja nüüd annan sõna volinikule, volinik Hõuganile ja annan teile viis minutit kõneaega. aitäh, proua juhataja, lugupeetud parlamendisaadikud, lugupeetud daamid ja härrad, aitäh, et äh, korraldasite sellise ürituse, mul on väga hea meel, et Aafrika Liidu äh, komisjoni volinik äh, proua Sako on siin ja et rakkerühma esimees on siin, et me saa-, kes andis meile aru sellest, et millised on selle aruande tulemused, aruanne käsitleb inimesi, Aafrika ja Euroopa inimesi, ja poliitikud, poliitikat ja ja erinevaid meetmeid, aga eelkõige inimesi ja kuidas teha tööd selleks, et sellest oleks inimestel kasu. väga tore on, et siin on ühine koosolek äh, Põllumajandus- ja Arengukomisjoni vahel, see näitab, et meil on selline ühine tegevuskava, et me tahame äh, oma tegevusvaldkondi ühi-, ühendada ja äh, te-, teha koostööd teiste mandri inimestega, nii et aitäh inimeste eest, kes Äh, on andnud panuse sellesse, et see töö kannaks vilja. see rakkerühm loodi väga olulisel hetkel Euroopa Liidu ja Aafrika vahelise koostöö jaoks ja see on esimene aruanne, kus tõesti on andnud konkreetseid poliitilisi soovitusi ja nende poliitiliste soovitustega on meil tõesti tegevuskava, äh, mis põllumajandussektori jaoks, kui me selle rakkerühma lõime, Äh, siis me lootsime ületada lõhet võimaluste ja väljakutsete vahel ja see raport on sellega hakkama saanud, siin ei ole lihtsalt kenad äh, sõnad kirjas, vaid siin on ka konkreetseid ettepanekuid. aitäh rakkerühmale äh, selle aruande eest ja ja meil on, me oleme viimasel ajal vastu võtnud ka väga olulisi õigusakte, mis puudutavad toiduainet, toiduahelat ja loodetavasti äh, ka selle raporti alusel saame vastu võtta mõttekaid poliitilisi algatusi. ja siin äh, tehakse ettepanekuid teha asju teisiti. ma kutsun, äh, ma tervitan seda üleskutset, et oleks territoriaalne lähenemine, meie enda kogu, kogemused Euroopas näitavad, et see on õige lähenemine. ma tervitan ka seda partnerluse rõhutamist kolmel tasandil, nagu juhataja siin nagu ütles, inimestevahelised, ettevõtetevahelised ja valitsustevahelised sidemed ja selline ühine tegevus, tegevus ongi võtmetähtsusega selleks, et saavutada tulemusi. see on äh, parem lähenemine koostööle. ja ma tervitan eriti seda, et kest-, keskendatud on sellele, et kuidas erasektor saaks anda investeeringuid selleks, et äh, teoks teha see põllumajanduse ja toiduainete tööstuse te-, tegevuskava selleks, et äh, toiduga varustatuse probleeme lahendada. ma tahaksin siin spetsiifilistest tegevustest rääkida Esit on fond ja äh, nüüd on otsustatud ka äh, põllumajanduse ja toiduainetetööstuse tegevussuuna äh, osa ja viis miljonit eurot on ette nähtud tagatistena ja kaheksa koma viis miljonit eurot tehnilise abina. fond aitab ähm, annab tagatisi äh, laenude andmisele ja aitab arendada Aafrika äh, põllumajandust. kaks nädalat tagasi käivitati see fond ja seetõttu on lihtsam saada juurdepääsu otse äh, kapitalile äh, Äh, tegemist saab olema nende jätkusuutlike investeeringutega, mida äh, Euroopa Liit ja Aafrika Liit soovivad edendada ning ma tervitan seda, et oleks Aafrika liiderprogramm, mis äh, loob töökohti maapiirkondades, mis on inspireeritud Euroopa Liidu enda liiderprogrammist alt üles lähenemisest. ma tahaks, et äh, see areng läheks kiiresti, et Aafrika ja Euroopa liiderrühmade vahel tekiksid sidemed, et vahetataks paremaid äh, kogemusi ja kolmandaks ma tervitan ettepanekut, et võiks olla twinning programmid, äh, Aafrika ja Euroopa Liidu mm, põllumeeste mõttevahetus võiks olla väga viljakas ja niimoodi võiks ka noored äh, osaleda nendes programmides, äh, üksteiselt õppida, et võiks olla sellised äh, koolitusinstituudid, et toidutootmine Aafrikas muutuks professionaalsemaks. siin õigusega rõhutatakse ka erasektori olulist rolli Aafrikas ähm, toimuvates muutustes, et vaja on kehtest-, keskenduda omamaistele VKI-dele ja uus tegevuskava äh, tuvastab ka selliseid võimalusi, kus oleks võimalik kaasata erasektori investeeringuid, kus oleks võimalik äh, ühendusi luua Euroopa ja Aafrika firmade vahel. ja veel üks äh, valdkond, kus me saame koostööd teha minu arvates, on Aafrika on geograafiliste tähiste kaitse. meie süsteem, mis on väga kasulik olnud Euroopale ja Aafrika Liit on töötanud välja ka samasuguse kava selleks, et aidata oma eh, liikmetel toodetele lisandväärtust anda, nii et me täielikult toetame Aafrika Liidu vastavat kava, me oleme valmis andma Euroopa Liidu poolt vahendeid ja toetust ja muuhulgas äh, intellektuaalomandi organisatsioonide kaudu selleks, et äh, seda strateegiat ka Aafrikas edendada. see on samuti asi, millega hakkame järgnevatel kuudel tegelema ning ma tervitan seda, et rakkerühm nõudis, et poliitika peaks olema sidusam. ma tean, milline on olemas, milline arutelu käib Aafrikas äh, toidu impordi osas et äh, vaja oleks rohkem äh, kohapeal toota. see teema ei ole lihtne, aga ma soovin, et Euroopa Liit oleks probleemide puhul osa lahendusest. ja vaja on äh, avatud kaasavat süsteemi probleemide lahenduseks. komisjon käivitab konsultatsiooni selleks, et saada Aafrika-poolsetelt rakker-, sidusrühmadelt otsest tagasisidet rakkerühma aruande äh, kohta ja ettepanekute kohta, mis puudutab äh, koostööd mõlema mandri vahel. ja selle konsultatsiooni tulemus annab oma panuse Aafrika ja Euroopa Liidu mini-, põllumajandusministrite, minister-, ministrite kohtumisele äh, Roomas selle aasta juunis, nii et see raport on, äh, on Euroopa Liidu ja Aafrika äh, vastava valdkonna koostöö avangardis, äh, härra Juncker on samuti toetanud äh, seda lähenemist ja väga tervitan äh, teie kahe komisjoni liikmete toetust sellele uuele tegevuskavale, me arvestame sellega, et toetate meid ka tulevikus ja kavatsen ka Agrifishi ministrite nõukogul aprillis seda tuve, tutvustada ja kui proua Sako, mina oma Äh, osaleme äh, mm, Aafrika Euroopa põllumajandusministrite kohtumisel, siis äh, ka see on hea võimalus seda tutvustada. ja tahan kasutada nüüd võimalust tänada proua Sakot ja tema meeskonda selle eest, et olete teinud koostööd Euroopa Liiduga ja tuletan kõigile meelde, et homme on rahvusvaheline naistepäev ja põllumajandussektoris mängivad naised väga olulist rolli toiduvarustuskindluse ka, äh, tagamisel, aga kahjuks naised ei ole alati piisavalt võimestatud, nad ei saa teha otsuseid maakasutuse ja öö, äh, oma sissetulekute kasutamise osas ja siin raportis äh, tunnustatakse seda, et on võimalik ka väga palju ära teha naiste toetamisel ja et öö, Ja tahaksin öelda ka, et Euroopa Liit varsti algatab ka viiemiljonilise programmi äh, Rooma agentuuride kaudu, mis äh, annavad panuse naiste võimestamisse äh, maapiirkondades. see käivitab neid muutusid kaasa toovaid protsesse, mis võimestavad naisi ja parandavad ühiskonnas kõigi heaolu. nii et aitäh veel kord, juhataja, võimaluse eest seda raportit tutvustada ja aitäh veel kord pühendumise eest ja selle eest, et saame teile näidata, millise pühendumisega meie neid soovitusi äh, reaalselt poliitikasse vormime, aitäh. suur tänu, volinik Hogan. Teil on tõepoolest väga huvitav programm, mille välja kuulutasite eba, meeste ja naiste vahelise võrdsuse edendamiseks ja see praegu on muidugi väga sobilik hetk, homme, kaheksas märts, rahvusvaheline naistepäev, see on just äh, õige päev, mille eel osutada meeste ja naiste võrdsuse olulisele. nüüd äh, proua Saakonna, kui annan teile sõna, tahaksin teile äh, lühidalt tutvustada, et olete agronoom, väga tunnustatud agronoom, jaanuaris kaks tuhat seitseteist valiti teid Aafrika Liidu maa elu arengu- ja põllumajanduse volinikuks. enne seda olite äh, Angola, teie koduriigi keskkonnaministeeriumi, põllumajandusministeeriumi erinõustaja, kolmteist aastat olite äh, Aafrika äh, riikidevahelise kohviorganisatsiooni peasekretär Elandi rannikul ning te olete tegutsenud mitmetes rahvusvahelistes põllu- Äh, majandusorganisatsioonides, ka piirkondades organisatsioonides, muuhulgas ähm, äh, siis ähm, WTO-s, Aafrika Liidus, äh, Rahvusvahelises Kohviorganisatsioonis ning olete aktiivselt osalenud mitmetes piirkondlikes partnerlusprogrammides, millega siis püütakse edendada väiketalunike olukorda Aafrikas, nii et äh, teil on tõesti väga palju äh, kogemused selles vallas, palun. Eh, suur tänu, Angola äh, ametlik riigikeel on portugali keel, ma kõnelen ka hispaania keelt, aga seekord võtan sõna inglise keeles. lugupeetud volinik Hogan, daamid ja härrad, mul on väga hea meel olla täna Brüsselis, et osaleda Aafrika maapiirkondade rakkerühma lõpparuande tutvustamisel. Musaf, tema, Musaf Hamad on siin nagu ka äh, Aafrika Liidu esindaja ning äh, mul on väga hea meel, et mind on siia kutsutud Äh, kolme, üle kolmekümne viie protsendi Aafrika kaubandusest äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal äh, oli Euroopa Liiduga, nii et Euroopa Liidu ja Aafrika kaubandussuhted on pidevalt arenenud ning Euroopa Liit on väga oluline Aafrika Liidu komisjoni koostööpartner. hoolimata sellest kiirest arengust, mis Aafrikas on toimunud, tegemist suuresti maapiirkondade kontinendiga Mm. Äh, kui vaadata rahvastiku osakaalu selle maapiirkonda, siis kahe tuhandendal aastal oli kuuskümmend üheksa protsenti ja kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks oli see kergelt äh, langenud kuuekümne ühe protsendini. kui rääkida kestliku arengu eesmärgide saavutamisest, siis selleks on oluline ümber kujundada maapiirkondade kogukondade olukord. Euroopa Liidu Komisjoni ja Aafrika äh, Liidu tippkohtumisel kahekümne kolmandal mail ka kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal siin Brüsselis tõid mõlemad pooled välja, kui oluline on tugevdada pikaajalist koostööd ähm, ning äh, võtta kiireid samme äh, oluliste eesmärkide saavutamiseks nagu rahu ja julgeolek, äh, ränne, töökohtade loomine ning põllumajanduse areng see algatus vastas äh, neile kohustustele, mis võeti viiendal Euroopa Liidu Aafrika äh, tippkohtumisel Abidžaanis äh, kahekümne seitsmendal novembril. Mm, jällegi, mis puudutab koostööd teadus- töö põllumajanduse, taastuvenergia vallas, sinise rohelise majanduse vallas, oskuste eh, edendamise, valitsemise, ehm, valimis, valimiste ning ehm, rahujulgeoleku vallas. ning Euroopa Komisjon eh, siis eh, lõi Aafrika maapiirkondade rakkerühma et anda nõu ja koostada soovitusi Aafrika Liidu partneritele, mis puudutab põllumajandust, põllumajandustööstust. kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta mail siis käivitati rakkerühma töö äh, äh, siis äh, selle liikmed äh, siis äh, esindavad iseennast, neil on kogemused põllumajanduse äh, arengupoliitika rände vallas, nendega seotud valdkondades ning toiduaine ja põllumajanduse vallas Aafrikas. kaheksateistkümnenda septembri siis eksperdirühm oma koosolekul keskendus just arengupoliitika küsimustele, töökohtade loomisele toiduaine tööstuse põllumajanduse valdkonnas, võttes arvesse äh, kontinendi arengut. rakkerühm koostas soovitused, kuidas ellu viia innovatiivne Euroopa ja Aafrika partnerlus kaasava ja äh, kestliku arengu vallas Aafrika põllumajanduses ning nagu ka lugupeetud volinik välja tõi, siis oluline on siin arvesse võtta ka soolist võrdõiguslikkust kõigi programmide puhul, mida läbi viiakse Aafrikas. siin on ka kolm tasandit, inimestevaheline tasand, nagu meie kõrgteadur ka selgitas, siis ehm, ettevõtetevaheline koostöö ning valitsustevaheline koostöö selleks, et äh, läbi viia strateegiline koostöö, piirkondade strateegiline äh, koostöö, kestlik ähm, ressursside haldamine, ähm, põllumajanduse kestlik areng ning äh, Aafrika toiduainetööstuse ja toiduaineturu areng. seda kõige peegeldub ka KADEP, mis on meie äh, juhtprogramm, äh, Aafrika äh, arenguprogramm, see on siis meie agenda Aafrika, mida me soovime, osa ning rakkerühm on selle strateegia valdkonnas ka kuus soovitust välja andnud, mida koordinaator juba kirjeldas, mul on väga hea meel, et teie, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, on meile, olete meile andnud võimaluse siin tutvustada meie aruannet. ma usun tõesti, et Euroopa Liit liitub meiega sel teekonnal, et Aafrika põllumajandus ümber kujundada, lõpetada nälg meie ambitsioon on kahekümne viiendaks aastaks lõpetada näljahädad Äh, erinevalt siis äh, Agenda kaks tuhat kolmekümnest äh, kestliku arengu eesmärkidest, seal on siis seatud sihiks kahe tuhande kolmekümnes aasta, meie aga siin me kahe tuhande kahekümne kümnenda aasta, sest et nälg on tõesti äärmiselt oluline teema, probleem, mis puudutab lapsi, nii et me peame Aafrikas tõesti kiirendama oma tööd selles suunas, et lõpetada näljahädad ning me tervitame nende jõupingutusi nende soovituste elluviimisel, mis puudutab toidu ja nälja valdkonda, et saavutada siis kestlik areng olulistes toiduga seotud valdkondades Aafrikas. tuleb paremini toetada noori inimesi ning ka naisi põllumajandus- ja toidutööstuses äh, Aafrikas. lugupeetud äh, parlamendiliikmed, ma loodan teie toetusele sellel teekonnal meie äh, programmide elluviimisel. ja loomulikult olen vajadusel alati valmis ja tagasi tulema, et teile anda ülevaade arengutest nende oluliste programmide puhul. suur tänu teile kõigile! Muchas gracias, señora Sacco, por su ofrecimiento y su disponibilidad. suur tänu, proua Sacco. me oleme väga tänulikud teile teie avatuse eest, teie sõnavõtu eest ja meil on nüüd veel aega, et kuulata ära kolleegide arvamused. kuigi siiski oleks hea, kui liialt pikalt ei kõneleks palun, kolleeg Šepik. suur tänu, juhataja. mina olen väga uhke, et saame sel teemal kõneleda täna. Euroopas on väga oluliseks teemaks varjupaika küsimus, rändeküsimus, meil on väga palju uusi probleeme, millega tegeleda aga me teeme väga tihedalt ka koostööd Aafrika delegatsiooni kaudu, et leida neid lahendusi. mul on väga hea meel, et see ettepanek on nüüd koostatud, nüüd on see vaja ka ellu viia. meil on kõrgetasemelised äh, ettevõtete esindaja, kes on meie poolel selles küsimuses, see kehtib ka minu kodumaa madalmaade kohta. nüüd äh, paljudes programmides, mis puudutavad Aafrikat, leiame, et on väga palju osapooli, kes sõna sekka ütlevad, äh, kes äh, reisivad äriklassis äh, lennukiga kohale, et arutada neid asju, aga lõppkokkuvõttes raha nad välja ei anna ja see on väga oluline teema, et äh, raha tõepoolest jõuaks ka Aafrika talunikeni, et nad saaksid endale äh, toitu lubada ja see ei tohi kaasas käia liiga suure halduskoormusega. mis puudutab soolist võrdõiguslikkust, siis see on ka väga oluline teema ka lobitöö valguses. meie naistena peaksime ise asjad enda kätesse äh, võtma, me teame, mis ise, mis on meile oluline. ja väga oluline on talunikke kaasata äh, nendesse rakenduskavadesse ka, mis COPA ka, äh, koostöös läbi viiakse. ning oluline küsimus on ka see, et Ehm, Aafrika on saanud mitmeid kaubandustõkkeid, samas kui Euroopa turg on vabalt juurdepääsetav. veel üks oluline teema, kuidas aidata Aafrika talunikke ehm, mõned kolleegid siin muigavad, aga kuidas me saame aidata ehm, Aafrika talunikud, nad suudaksid meie kõrged standardid täita. me peaksime aitama Aafrikat ka selleks, et Euroopasse jõuaks vähem äh, aafriklasi rände kaudu. mul on väga hea meel, et te siia tulnud olete, paraku ma ise pean lahkuma, sest et mul on vaja ühele teisele istungile rutata. aga suur-suur tänu teile ja minu äh, töötajad siis äh, annavad mulle ka teada, et milline oli teie vastus. aitäh. Rehaipuh, palun. suur tänu, suur tänu, Arn. et et äh, olete juba teist korda siin komisjonis, et äh, meile täidanda arengutest ja eriliselt suur tänu ka teile, proua Sagut, et tutvustasite meile Aafrika Liidu äh, seisukohti. mina olen mitte ainult põllumajanduskomisjoni liige, vaid ka arengukomisjoni liige ja mul on väga hea meel, et me suutsime nüüd koordineeritult, koordineerida oma tööd ja ühiselt oma lähenemise välja arendada. nüüd härra äh, Randkar, rääkisite sellest, et eriti oluline on toetada noori inimesi. me oleme palju rääkinud sellest äh, oma komisjoni koosolekutel. talunikud mängivad siin erilist rolli. mind huvitaks, et millised soovitused täpsemalt on selles vallas. sel nädalal äh, toimus mul konverents kus arutati ka näljateemat, aitasin seda korraldada, meil oli väga selge, et, et just väiketalunikel on siin väga oluline roll mängida, et majandus tõesti ehitaks rohujuure tasandil üles. mis puudutab turu juurdepääsu, siis ma, ma mõtlen siin eelkõige ka Aafrika turule, kuidas võib-olla saaks siin ka Aafrikas sise või sellist ühisturgu välja arendada. võib-olla saate midagi selle kohta öelda ja nüüd äh, Volin Kõugen, te rääkisite äh, poliitikate äh, ähm, siis ühtsusest, see on ka mulle väga oluline teema ja seadusandlikus ettepanekus ei ole tegelikult midagi öeldud ähm, selle ähm, poliitikate sidususe kohta, aga see peaks olema selgelt ähm, sätestatud mõnes artiklis, nii et Olen Kõuga ma paluksin, et te meid selles toetaksite, et ähm, me suudaksime veenda äh, kolmepoolsel kohtumisel osapooli, see on tõesti väga oluline, kui me tahame üldse strateegia välja arendada, siis peavad meie poliitikad olema sidusad ning põllumajandusministrid Äh, tuleb ka meie poolele saada, selleks ongi vaja, et äh, lähenemine oleks sidus ja tuleb vaadata ka, milliseid mõjusid see kõik avaldab teiste riikide turgudele. see ei ole muidugi lihtne, me teame seda kõike, aga me peame seda hoolikalt jälgima, et põllumajandusvaldkonnas oleksid poliitikad sidusad, nii et ma tõesti loodan, et te olete tegelikult meie poolel selles küsimuses. võib-olla saaks nõukogu poolel ähm, rääkida sellest mitte ainult põllumajandusministritega, vaid ka äh, arenguministritega. et äh, ka nemad seda silmas peaksid. et see oleks tõepoolest võimalik ähm, äh, sätestada õigusakti ja sellega jõuaksime juba sammukese edasi. suur tänu! Lähme kinnas, palun. suur tänu, olete kõik siin väga teretulnud, eriti proua Sako, meil on väga hea meel, et siin olete. ja Tom Arnold, me hindame muidugi väga ka teie tööd ning ma arvan, mis on väga oluline, on see, et Olenik Hogan ähm, peab samuti seda tööd väga oluliseks äh, muidugi, kui probleemid on väga suured, siis äh, on lihtne nendest tagasi kohkuda, mulle jäi äh, meelde see kaheksasaja miljoni eurone summa, mida mainisite, aga sellegipoolest me ei tohi, äh, me ei tohi siin tagasi kohkuda, sest et küsimus on nii Euroopa kui Aafrika tulevikus ja ma arvan, et meil on moraalne kohustus olla osa Aafrika arengust ja peale selle arvan, et see on ka meie huvides tagada, et on olemas stabiilsus, on olemas võimalused ja majanduskasv ning äh, see piirkond, kus me oleme ka ise käinud, on äh, Arnoldi äh, ja ka volinik Hogan Ähm, äh, pärit on, oli ju ka tohutus näljas tuhande üheksasaja neljakümnendatel, aga sellest tuldi välja, nii et nüüd on küsimus selles, et äh, kuidas me täpselt saame neid toetada ja mida me saame ette võtta. Äh, igal juhul suur tänu, et olete siia täna tulnud. suur tänu. kolleeg Hoislik, palun. suur tänu. suur tänu nende sõnavõttude eest ja teema tutvustamise eest, aga minu jaoks jäid üles siiski mõned küsimused. kolleeg Schreier on nüüd juba läinud, aga ma tahtsin kaubanduspoliitika kohta küsimused esitada eelkõige. mul on mulje, et küsimus ei ole niivõrd selles, et Euroopa turg on avatud ja Aafrika turud on suletud, vaid tegelikult pigem Aafrikas kannatab selle all, et viimastel aastatel on äh, turud tegelikult sunniviisiliselt avatud ja nüüd on Euroopa põllumajandustooted äh, tulnud Aafrika turule selliste hindadega, ähm, ähm, mille juures Äh, Aafrika talunikud ei suuda toota toitu. peame olema ausad, meie toetame igal aastal kaheksasada, kaheksa viiekümne miljardi euroga ähm, rõbapõllumajandust, mida Aafrika talunikud ei suuda sellise hinna juures toota. ja kui me nüüd tomateid kasvatame Euroopas ja sadame Aafrikasse, siis see on aafriklastele suur probleem me tihtipeale ei taha seda kuulda, aga tegelikult on olukord selline, et me näeme Aafrikat põhiliselt turuna, kuhu viia oma ülejäägid, ükskõik, kas me räägime siin äh, kanalihast või, või piimast või millestki muust. ja kui me nüüd ütleme, et äh, õppige meilt, me anname teile raha, et arendada oma majandust, äh, minu kartus on selline, et lõpp, on, et tulemus on selline nagu paljude programmide puhul, et et jällegi toodetakse hoopiski eksportimiseks mm, toodangut, et see on minu kogemus, et Aafrikas on siis hakatud äkitselt kasu-, haka-, hakatud kasutama äh, seda raha, et toota soja, ube ja suhkruroogu, mida äh, eksportida Euroopasse, seda me ei taha ju, see ei ole meie eesmärk ning äh, me ei saa lihtsalt eksportida oma põllumajandusmudelit Aafrikasse, vaid tuleb välja arendada Aafrika enda äh, põllumajandusmudel. me ei saa sinna lihtsalt eksportida seda kõrgtehnoloogilist äh, põllumajandust, nagu meil siin on, vaid tuleks toetada väikepõllumajandust, mis Aafrikas on ja Aafrika peab ise otsustama, et millist teed ta tahab siis minna ning Aafrika toodang peab olema hinnastatud õiglaselt, me näeme äh, praegu kakao ja kohvi puhul, et et see jõuab äh, dumpinguhindadega Euroopasse jällegi tootjatele ei jää just palju üle. nii et see on ka Euroopa kohustus, et, et ähm, hinnad oleksid õiglased nende toodete eest ja see tähendab, et tarbijate peab veidi rohkem maksma. Äh, nii et see on minu meelest üks selline tuumprobleem kogu selle teema juures. aitäh, kolleeg Hoisling. ja lõpetuseks äh, kolleeg Flanagan, palun. suur tänu, suur tänu selle, nende väga huvitavate sõnavõttude eest kõigilt kolmelt, mul on väga hea meel teid taas siin näha. kogu oma elu noh, ma olen küll ainult neljakümne seitsme aastane, aga olen äh, läbi elu näinud selliseid olukordi, kus äh, kogume raha, et aidata Aafrikat. Äh, kolmandas-neljandas klassis juba, kus me siis, kus me siis kogusime raha Aafrika jaoks, mäletan kui ma ähm, ükskord mängisin golfi viisteist äh, tundi järjest, et äh, jällegi koguda raha Aafrika jaoks, tollal oli Etioopias näljahäda. ja muidugi püüdsime igati aidata, sest et kui minu vennad-õed oleksid näljas, siis ma ju ka sooviks, et keegi meid aitaks. ma ei tea, kas ma mäletan õigesti, aga minu mäletamist mööda, äh, kui me kõik selle raha kokku saime ja saatsime ära, siis sellel hetkel eksportis Etioopia teravilja. mainiti, et McDonalds oli ka osa sellest ärist. põhimõtteliselt toiduaineid eksporditi ajal, kui inimesed olid nälga suremas. sarnaselt Iirimaal, mõned nimetavad seda näljahädaks, mõned nimetavad genotsiidiks ja eh, ma ei kasutaks siin sõna põgengelaines, ma arvan, mitte keegi eh, ei, ei, eh, ei tahaks, et seda kasutatakse iirlaste ähm, kohta, kes ka tollal põgenesid massiliselt. tegemist on inimestega, ma ei tahaks kunagi kasutada sellist sõna ja neid niimoodi kirjeldada kui äh, olukord on tõesti selline, et äh, inimesed nälgivad, siis miks valitsused niimoodi käituvad, kas nad tunnevad, et neil on liiga suured võlad, nad ei saa teisiti käituda või miks nad ekspordivad toiduaineid? mul on üks küsimus ja vabandan, kui see tegelikult ei ole sobilik küsimus siin komisjonis, aga see puudutab äh, kala, ka toit, mida süüakse palju nii Aafrikas kui ka Iirimaal. ma olen kuulnud lugusid, ma ei tea, kas neil on ka tõepõhi all Äh, supertreiler on sõna, supertraaler on sõna, mida me oleme kuulnud äh, siin, mille, mida paljud kolleegid tunnevad, äh, supertraalerid, kes kalastavad Aafrika rannikul vetes, kus inimesed on traditsiooniliselt sadu tuhandeid aastaid ähm, kalastanud ja nüüd need kalavarud saavad lihtsalt otsa ma tahaksin teada, kas Euroopa Liit saab midagi ette võtta, et seda takistada. ja nüüd siin mainiti ka ÜPP-d ja selle läbivaatamist. kas ähm, komisjoni ÜPP ettepanekus on midagi sees, mis võiks ka abiks olla, sest äh, kuulates teie sõnavõtte, mis olid väga siirad, Pauline äh, Kogan, te olete samast äh, riigist pärit, kus mina, mm, te kõik me oleme kõik tuttavad näljahäda õudustega, kas midagi oleks võimalik ette võtta just kalanduse vallas? ja, äh, ja tõesti suur tänu ka äh, proua Sakole, kes on siia tulnud. Äh, teie sõnavõtt oli tõepoolest väga mõjuv. suur tänu ja lõpetuseks ka Ricardo Santos. aitäh! ka mina tahaksin teid ikkagi tervitada, härra Arnold, volinik Coburn, proua Josefa Sako. meil on ju tegelikult kõigil ühine keel. ma tahaksin veel kord rõhutada seda üleskutset, mille, mis kõlab Euroopa Liidult ja uuesti koostöös Aafrikaga et me tahame tõesti olla partnerid Aafrikale, nüüd siin mainiti ka kalandust Iiri kolleegi poolt. ma olen palju tegelenud sinise majandusega, kalanduse ja kestliku arengu küsimustega kalanduskomisjonis. kalandus, vesiviljelus on ju osa sellest suuremast kompleksist, ähm, millel me silma peal hoiame äh, Euroopa Liiduna. meil on ju kalanduskokkulepet, äh, ähm, jätkusuutlik äh, kalastamine on oluline, on probleeme ebaseadusliku kalapüügiga Aafrika vetes nüüd kaheaastas kuulsin istungil, et ähm, reguleerimata ebaseadusliku kalapüügi tekitatavad kahjud on tõesti miljardite suurused, on tõesti tohutud summad. nüüd äh, selle kohta, mida ütlesite teie, Tom Arnold, äh, et see ei käi ainult selle kohta, mis te ütlesite, aga tahan üldisemalt äh, kommenteerida, et Hiina mängib ka väga olulist rolli on väga oluline mängur Aafrika, Aafrikas. ja on toodud poolt partnerluslepinguid kolmkümmend kolm riiki, sada nelikümmend seitse ähm, lepingut ka väga selliseid äh, põhjalikke, kaugele minevaid kokkuleppeid näiteks Mosambiigiga. seitsesada miljonit eurot, mis on kulutatud taristule. Hiina ja Aafrika on ja Aafrika põllumajandus on üpris kompleksne teema. ning alati on oluline ka poliitiline aspekt, mida siin on ka juba mainitud. kui Euroopa Liit tegutseb Aafrikas, siis on sellega alati seotud väga palju tingimusi. et seetõttu üks konkreetne küsimus, see teekaart põllumajanduse arendamiseks ehm, millist rolli mängib siis Euroopa Liit? Noh, selles malemängus, mis toimub äh, Aafrikas, võttes arvesse Hiina rolli. milline on teie seisukoht selles küsimuses? aitäh ja tundub, et rohkem keegi sõna ei soovi. vabandage, ma äh, tahan veel seda öelda, et ma püüan küll veel koosoleku lõpuni jääda, aga ma pean äh, ühte seminari juhatama, mis on ka teemaga seotud, nii et kui ma varem lahkun, siis mitte sellepärast, et mul ei oleks huvi, aga äh, lihtsalt mul ei jää muud üle, et vabandan juba ette, kui pean varem lahkuma. jah, Ricardo, ma tean, et juhite seda seminari, mis kohe varsti algab. annan nüüd sõna veel kord meie külalistele. kõigepealt härra Tom Arnoldile võib-olla saate vastata mõnedele esitatud küsimustele. okei okay.. Yeah, thank you very much indeed, madam chair. jah, suur äh, tänu. püüan siis äh, kommentaaridele äh, vastata. siin mainiti majanduslikku jätkusuutlikkust töökohtade puhul ja see ongi meie soovituste keskmes, eriti kui me just äh, räägime siin territooriumide põhisest äh, lähenemisest. me ju teame seda kõik nii Euroopa kogemuse kui ka muude kogemuste põhjal, et parim viis äh, tagamaks paljudele inimestele tööd põllumajanduses tuleb neile anda muid võimalusi äh, sissetuleku äh, teenimiseks ja see ongi siis äh, väga oluline siin, et me ähm, arvestaksime sellega, et Aafrikal on tarvis äh, investeerida maapiirkondade majanduslikku jätkusuutlikkusse ja see tähendab investeeringuid avalikus ja erasektoris keskmise suurusega linnadesse ja see on selge, et me saame tootlikkuse suurendamiseks äh, ja äh, tootjate jätkusuutlikkuseks palju ära teha, kuid äh, see just on väga oluline maapiirkondade põllumajanduse abistamisel. nüüd, mis puudutab kaubavahetust, siis me lähtume sellest, et Aafrika toiduturg on väga äh, aktiivselt laienemas. ühelt poolt äh, rahvastiku kasvu tõttu keskklass äh, suureneb ja see tähendab, et äh, eri tüüpi toidu äh, nõudlus suureneb. ja sellele vastuseks on tegelikult suurenenud import äh, väljastpoolt Aafrikast ja meie leiame, et Aafrika toidutööstusel on tegelikult järgmise kümne-kahekümne aasta jooksul äh, suurepärased võimalused just äh, sisemaise nõudluse rahuldamiseks, aga selleks peab see tööstus muutuma. paljudel juhtudel ei ole see lihtsalt piisavalt ainult äh, konkurentsivõimeline impordiga, seega peab äh, suurendama lisandväärtust äh, Aafrika toodete puhul ja siin on veel mitmeid väga olulisi teemasid, toiduohutusnormid ja sanitaar- ja fütosanitaarnormid ja kõike seda tuleb paljudes riikides märgatavalt parandada. ja meie leiame, et siin on tõesti suurepärane võimalus struktureeritud äh, ja tiheda koostöö jaoks äh, Euroopa ja Aafrika vahel. ja kui see nõnda peaks juhtuma, siis äh, see abistab Aafrikas sisese kaubanduse arengut. kui me võrdleme seda nii-öelda ideaalolukorraga, siis see on tegelikult väga kehvasti arenenud. Aafrika Liit ka ise möönab seda öeldes, et äh, soovitakse Aafrika-sisest kaubavahetust märgatavalt äh, suurendada, aga äh, selleni jõudmiseks tuleb siiski paljusid probleeme enne lahendada, toiduohutusnormid, konkurentsivõime ja sanitaar- ja fütosanitaarnormidega seotud küsimused ja me ei räägi siin lühiajalisest olukorra äh, parandamisest, vaid tõesti pikaajalisest visioonist ja selle poole liikumisest. see äh, looks aluse mitte ainult Aafrika-sisesele kaubavahetusele, vaid äh, Aafrika tõepoolest suuremale võimekusele selles vallas üldiselt. ja vastuseks veel mõnedele küsimustele, kommentaaridele Äh, seoses äh, dumpingu ja ebaausate tavadega. me äh, oma raportis ka käsitleme seda seoses siis Euroopa Liidu kaubanduspoliitika arenguga möödunud aastakümnetel ja ütleme, et olukord on võrreldes varasema ajaga väga palju muutunud ja on pigem selge, et Äh, Euroopa äh, mehhanismid, Euroopa toet-, äh, eksporditoetused tegelikult viisid otseselt Aafrika turgudel tumbringuni ja tegi palju, see tegi palju kahju, kuid nüüdseks on need süsteemid muutunud. aastast kaks tuhat kuusteist jaanuarist need eksporditoetusi enam ei ole ja on toimunud ka arengupoliitika palju Äh, märgatavam ühtlustamine ja Aafrika muresid on palju tõsisemalt võetud ja äh, küsimus on tegelikult äh, arengu, põllumajandus, keskkonna, kaubanduspoliitika omavahelistes seostes. seega me mõistame nüüd, et selles osas saab palju rohkem ära teha ja öö, oleme leidmas selleks erinevaid öö, viise ja osa äh, sellest on ka konsultatsiooniprotsess äh, Aafrika ja Euroopa äh, osapooltega ja volinik on ka jätkumeetmetena öelnud, meetmete hulgas öelnud, et sellega tegeletakse ka edasi, nii et nüüd on tegelikult olukord märgatavalt muutunud võrreldes kümne-kahekümne aasta taguse ajaga. nüüd ma ei hakka võib-olla väga äh, detailselt siin äh, äh, käsitlema seda, mida härra Flanagan mainis, aga see tõesti tõepoolest viitas väga olulistele asjadele. nimelt me raportis, kui me räägime siin teemadest, teatud noh, nii-öelda taustaküsimustest seoses juhtimisega, juhtimismeetmetega ja me äh, väidame, et äh, nende juhtimissüsteemide äh, muutmine on äärmiselt oluline Aafrikas ja üht-teist on juba ka ära tehtud, kuid on mõningaid riike, kus on väga suuri juhtimisprobleeme ja teatud juhtudel see ka väljendub konfliktides mitmeid riike on omavahelises konfliktis, kriisis ja me rõhutame siinkohal seda, et kui me tahame äh, arengut toetada ja maaelu arengut ja põllumajandust, toiduainetööstust äh, parandada, siis äh, konfliktiga, konfliktidega tuleb väga tõsiselt tegeleda. see on Aafrikas suureks väljakutseks ja see on ka rahvusvahelise koda, kogukonnale suureks väljakutseks ja äh, äh, äh, ÜRO peasekretär just nimelt viitas sellele, kui ta rääkis konfliktide lahendamisest Aafrikas. see on just Aafrika arengu alustingimuseks. lisaks sellele on Ehm, konfliktiga ju, konflikti tagajärjel äh, ka äh, suuri probleeme äh, toidu tootmisega ja vahel on tagajärjeks näljahäda. me oleme näinud ka, et aastate kaks tuhat neliteist kuni seitseteist vahemikus kakssada ähm, kannatas nälja, tõsise nälja all äh, märgatavalt rohkem inimesi, nende arv suurenes kaheksasaja kuuekümnelt miljonilt kolmesaja seitsmekümne viiele miljonile, nii et äh, siin äh, me viitame ideedele, mida on võimalik ellu viia stabiilses poliitilises ja majanduslikus keskkonnas ja praegu kõigis Aafrika riikides me ei saa veel sellest rääkida, aitäh! suur tänu, äh, härra Aron, nüüd saab sõna volinik Phil Hogan. aitäh, lisaksin lihtsalt äh, Toomase lühi, äh, lühidalt Toomasele, Toomase põhjaliku kommentaari, lisaks Aafrikal on vaja tõsist äh, poliitilist juhtimist ja Euroopa saab seda ka pakkuda majanduse, rahanduse ja muudes valdkondades oma toega ja äh, seda on just vaja äh, maapiirkondade arenguks, kus põllumajandus on äärmiselt tähtis äh, roll mängida, tagamaks inimeste igapäevast toimetulekut ja tulemaks toime ka suurte väljakutsetega, nagu suurenev rahvaarv. nii et jätkame dialoogi selles valdkonnas, meil on käimas avalik avatud konsultatsioon, mis jätkub juunikuus selles valdkonnas, loodetavasti äh, tuleb sealt häid ideid ja ka võib-olla selle raporti täienduseks ka saame äh, äh, mõtteid ja meil on ka ministeeriumide, ministrite vaheline kohtumine kavas ja ka seda raportit on vaja ellu viia, raportit teatavasti on palju, kuid oluline on just kuidas see, kuidas me need äh, ellu viime. nii et meil on lühiajalised äh, küsimused, aga ka kesk- ja äh, pikaajalise perspektiivi teemad, meil on tarvis rakenduskava, nii et seda, selle kõigega me hakkame Roomas peatselt tegelema sooviksin tänada ka kolleege Defcost, kes on äh, Ehm, palju neid eh, aidanud, ka minu enda peadirektoraadi töötajad on olnud eh, toeks, rakkerühma juht eh, Tom Arland on teinud ära suure töö ja väga hea, et ta täna seda aruannet siin tutvustab ja meil on olnud väga konstruktiivseid arutelusid, nii et peatükk kuus punkt neli, ma arvan, et see äh, äh, annab siin äh, mõningaid arve järelemõtlemiseks, aga nagu Toomas ka ütles, me peame jälgima, mis täpsemalt on toimumas. siin kuuskümmend seitse ähm, Ehm, protsenti äh, tuleb Euroopa Liitu, äh, ka Põhja-Aafrikast näiteks äh, puu- ja Äh, juurvilju seitsme miljardi eest äh, toimub see kaubavahetus, nii et siin ei tohiks rääkida ainult äh, meie toodete dumpingust, meil peab olema, meil peavad olema võrdsed tingimused ja seda saab teha koostöös Aafrika Liidu riikidega, leppides kokku tariifides ja kvoodides teatud toodete puhul me Äh, oleme, äh, kõrvaldasime aastal kaks tuhat viisteist äh, koostöös proua Malmströmiga igasugused kaubavahetust moonutavad toetused, kõik ei ole veel lõpetatud, aga kindlasti me oleme juba palju ära teinud ja liigume õigel teel. proua McInnes, sul on õigus, just tulemus on see, mis loeb aruanded on head, aga äh, meie saame äh, anda, pakkuda oma äh, teadmisi ja kogemusi. rahvanakanalist vastuseks on öeldud, et raha läheb õigesse kohta, õigetele inimestele. nii et jah, meie Iiri Ehm, taust jah, võib-olla annab siin meile ka teatud kogemusi, härra Flanagan on võib-olla veel liiga noor äh, võrreldes minuga, aga ma olen väga üllatunud, et tal oli aega veel golfigi mängida nii äh, äh, kaua. Teil on äh, piisavalt vaba aega, nagu paistab. aga jah, juunis võib-olla saate siis tagasi pöörduda selle lõbustuse juurde. ja äh, seoses äh, Hiinaga jah, võib-olla oli, oli küsimus ots-, äh, otsesemalt proua Sakole, et lasen siis temal vastata. Eh, suur tänu, volinik Phil Hoganile, nüüd annan sõna Josefa Sakole vastuseks jah, ma alustaksin võib-olla Aafrika äh, riikide vahelisest äh, kaubandusest, kuna see äh, tuli väga selgelt siin teemana esile ja ütleksin omalt poolt, et möödunud aasta märtsis me lõime vabakaubandusala Kibali ja tegeleme praegu siis selle Äh, rakendamisega, töötame äh, koos partneritega nagu FAO ja WHO ja Maailma Kaubandusorganisatsioon. meil on äh, hea koostöö, meil on ka esimene rahvusvaheline konverents Äh, tulemas toiduohutuse teemal, see on just väga tähtis teema, sõltumata äh, kaubavahenduse tasandist, sest äh, tuleb ju järgida kõiki toiduohutuse standardeid. see konverents, esimene konverents toimus veebruaris ja äh, seal oli siis mitmeid äh, osapooli äh, koostöös Aafrika liigu, Liiduga, Ülemaailmne Kaubandusorganisatsioon ja FAO ja teised partnerid. me mm, pakkusime välja hulgaliselt soovitusi ja teine konverents on planeeritud mais Genfis nii et äh, siis äh, töötada äh, välja kaubanduse vallas konkreetsemaid soovitusi. meil, meie eesmärgiks on kolme, kolm, kordistada Aafrika-sisest kaubandust aastaks kaks tuhat kakskümmend viis. ja esimene ja alustasime ka esimese aastase, aasta ülevaatega ja väga oluline on meil just äh, aruandlus, kui teil on koostööpartnerid, tuleb ka näidata äh, tulemusi ja nendest aru anda ja mitmetel riikidel oli väga suuri raskusi selle kaubavahetuse mitmekordistamise eesmärgiga, nii et äh, siin me teeme palju jõupingutusi. järgmine aruande tuleb äh, aastal kaks tuhat kakskümmend ja sellega olemegi siis praegu tegelemas, vaatame riikide andmeid ja nii edasi. mis puudutab nüüd Hiinat, siis äh, äh, see küsimus, mille te püstitasite, tegelikult oli suunatud rohkem Euroopa Liidule, mitte Aafrika Liidule. meil on oma partnerlus Hiinaga, mis toimib hästi, meie Äh, austame kõikide riikide suveräänsust, aga äh, jah, sain sellest, äh, kuulasin seda küsimust portugali keeles. mulle tundus, et see on tegelikult rohkem suunatud Euroopa Liidule, mitte niivõrd Aafrika Liidule, kui ma õigesti aru sain, aitäh. Bien eh,, finalizado eh.... hästi, aitäh saame sellega äh, lõpetada selle huvitava arutelu, oleme siin äh, vahetanud olulisi kogemusi Euroopa ja Aafrika äh, vahel, oleme näidanud, et põllumajandus mängib väga olulist rolli jätkusuutlikus arengus, töökohtade loomisel ja nii edasi. ja rakkerühma soovitused on kindlasti väga kasulikud meie komisjon Äh, arutab neid küsimusi ka äh, kindlasti tulevikus, suur tänu äh, osalemise eest kõigile, mul oli väga hea meel teiega siin täna kohtuda ja ja mul on kindlasti hea meel ka teiega tulevikus kohtuda, tänan neid, kes siin täna kohal viibisid, juhataja tänab ka tõlke. ja ma arvan, et oleme tänase päevakorra sellega ammendanud. muude küsimuste all vist äh, midagi ei olnud lisada. meie komisjon kohtub järgmisel korral, kaheksateistkümnendal märtsil, aitäh!